Good afternoon, colleagues. We begin... tere pärastlõunat. alustame päevakorra heakskiitmisega. Changes to the draft agenda. ja kuuendas punktis on meil raport Schengeni toimimise kohta. Carlos Keljo palus, et me lükkaksime selle edasi kaheksandaks märtsi koosolekuks. kui te vastu ei ole, siis see on heaks kiidetud. ja tõlget ei ole iiri ja keeli keelde. nüüd kahekümne kuuendal veebruaril saime rakendusaktid, komisjon võtab selle vastu. võistis vastu, see puudutas teatud uimastite lähteainete lisamist loetletud ainete nimekirja. teisel märtsil saite selle ka meie uudiskirjas kui te soovite vastuväiteid esitada, siis äh, tähtaeg on ära toodud, nii nagu ikka. kahekümne kaheksandal veebruaril sai parlament komisjoni rakendusotsuse, mis puudutas kesksete ühenduspunktide ühenduvust entry-exit süsteemi jaoks, et koguda andmeid ja soodustada andmete kogumist statistika eesmärkidel, mis puudutab EAS-i andmete ligipääsu õiguskaitse eesmärkidel ja ka kaks lisa. see dokument oli ka libe teise märtsi uudiskirjas ja seal pandi paika vastuväidete esitamise tähtaeg. andke sekretäriaadile teada enne kuueteistkümnendat märtsi kaks tuhat kaheksateist protokollide heakskiitmine. viieteistkümnenda juuni protokoll on heaks kiidetud, kui vastuväiteid ei ole. nüüd oleme jõudnud neljanda punkti juurde. üks peamisi teemasid täna pärastlõunal mul on hea meel tervitada siin Ayala Senderit mm, selle arutelu valguses ja meil on ka ühisarutelu, tema on, tema on äh, ma-, Maagribi riikidega suhtlemise delegatsiooni juht ning väliskomisjoni asejuht ja härra Kiiso Permi. tere tulemast teile mõlemile siia kodanikuvabaduste komisjoni koosolekule. see puudutab siis praegust olukorda Liibüas ja mul on väga hea meel, et me teeme seda sellisel kõikehõlmaval viisil, kuivõrd tegemist on nii tõsise teemaga. hiljuti pakkusime välja, et võiks olla äh, delegatsiooni külastus sinna piirkonda, paraku me sinna minna ei saanud, aga meil on hea meel, et me saame nüüd ülevaate ja ülevaate saame ka välisteenistuse kolleegide käest. nüüd annaksin sõna proua Senderile ja siis härra Permi. Teil on äh, võimalus siis see arutelu sisse juhatada. ma vabandan, härra Penmi saab kõigepealt sõna, palun, väliskomisjonist, teil on alustuseks sõna. jätkan hispaania keeles. täname võimaluse eest arutada asju eh, Agnuriga, kes on oluline, eh, oluline partner Euroopa Liidu jaoks eh, koostöö tegemisel Liibüas ja mujal maailmas ning see tegevus on Liibüas väga oluline ning meie Euroopa Parlamendis toetame seda. meie ühine tegevus Euroopa Liidu, Aafrika Liidu ja ÜRO vahel selle koostöö algus novembris ehm, on väga, väga oluline ja on aidanud parandada pagulaste kohutavat olukorda Liibüas. üheksa tuhat 000 pagulast on kodumaale tagasi läinud ja tuhat kakssada äh, immigranti ja, ja asüülitaotlejat on evakueeritud Liibüast. samas aga on tuhandeid selliseid, kes Liibüas äh, endiselt ja, äh, elavad väga raskes olukorras ning kes on sunnitud elama kinnipidamiskeskustes. nii peame, et saavutada olukorra paranemist äh, Liibüas, äh, peame tõhustama meie jõupingutusi, et jõuda jätkusuutliku poliitilise lahenduseni Liibüa kriisis. meie toet-, peame toetama ÜRO jõupingutusi kaasava poliitilise lahenduse saavutamiseks, äh, mida juhib Liibüa ja toetab ÜRO jätku, jälgime tähelepanelikult olukorda ning oleme erilises äh, kontaktis härra Salameega, et äh, kokku leppida kuupäeva osas järgmise kohtumise korraldamisel ning meie kolleeg Pantseri sotsiaaldemokraatliku äh, fraktsioonis ei saanud täna kahjuks siia tulla. paar nädalat tagasi esitas ta nõukogule soovituste paketi Liibüa kohta. järgmine mõttevahetus selle raporti projekti kohta toimub kahekümne kolmandal aprillil ja vastu võetakse see ilmselt kahekümne neljandal aprillil ja annan nüüd sõna Inesile. suur aitäh. tahtsin tervitada siin ÜRO äh, pagulasameti kõrget esindajat äh, ning äh, tänan kõigist, mis nad on meie toetuseks teinud. Teie toetus on Liibüas väga oluline. see, oleme selle riigi pärast väga mures, pöörame sellele erilist tähelepanu ning äh, oluline on arutada, mida saaksime me üheskoos ÜRO-ga teha, et äh, meie tegevus äh, oleks võimalikult ühtlustatud, äh, võttes arvesse, mis on seal riigis toimunud minevikus ja mis toimub seal tulevikus. ühesõnaga, ei tohi kuidagi riigiga suhelda fragmenteeritult meil on vaja globaalset lähenemist, nii saame neid kõige paremini aidata. kahekümne viiendal jaanuaril toimus meil kohtumine ning äh, äh, seal oli ka äh, Magribi riikide parlamendi esindajatega kohtumine, kohtusime ka näiteks Auimi esindajatega Liibüas ja arutelul saime positiivset informatsiooni, sest äh, on hakatud äh, arutama võimalust, et riigisiseselt, äh, riigisisesed pagulased, keda on ka palju, on, saavad tasapisi hakata kodudesse naasma ja see on hea uudis, kuigi ei tohi unustada ka äh, näiteks ennetustegevust ja miinide äh, äh, miinide, miini desaktiveerimist ja nii edasi. teisel kohtumisel kohku, osales Aafrika Liit, Euroopa Liit ja ÜRO Tripolis, seal samuti saime olulist informatsiooni koostöö tõhustamise kohta Liibüa võimudega, et äh, probleeme lihtsamini lahendada ning äh, seega suure äh, huviga ootame härra Pike ja Mordüü sõnavõttu selle delegatsiooni visiidi kohta. ja tahtsin teile öelda ka seda, et esimeste konverents taaskord kinnitas ajutise delegatsiooni visiidi Liibüasse võimalikult kiiresti, eelkõige võttes arvesse viimastel nädalatel toimuvat, eh, toimunud julgeolekuprobleeme ning eh, seda delegatsiooni juhiks parlamentide vahelise eh, delegatsiooni esimees ja osalema peaks ka Ahvet Libe ja Inimõiguste Komisjon, oleme alustanud selle olulise missiooni eh, visiidi planeerimist ning kui meil on konkreetset informatsiooni, siis me kindlasti seda teiega jagame, aitäh teile! suur tänu teile mõlemale, nüüd annaksin sõna ÜRO eh, pagulas, pagulaste ülemvolikomitee esindajale, et te saaksite anda lähevad oma tööst Liibüas. proua Sakir tere, aitäh, et meid siia täna kutsusite. see annab meile võimaluse natukene paremini selgitada, mida pagulasamet Liibüas teeb, mis on meie prioriteedid, kus me sekkume, see on tõesti väga oluline teema. alustuseks selgitaksin, mis on meie prioriteedid Liibüas seal on neli prioriteeti. esiteks Liibüa ametivõimudega suhete parandamine, reaktsioon humanitaarkriisile või olukorrale, mis valitseb riigis, üritame, üritame oma programme laiendada ka nendesse piirkondadesse, kus meie ligipääs on piiratud. tahame suurendada oma tööd ka sisepagulaste valdkonnas, ka äh, naasjate osas ning lõpetuseks ka pakume toetust varjupaiga taotlejatele ja põgenikele ja iga valdkonna puhul räägin nüüd natuke lüü-, põhjalikumalt, aga oluline on rõhutada, et Liibüa ei ole kõige lihtsam koht, kus töötada et julgeolekuolukorda muuta. aga sellest kõigest hoolimata oleme olnud riigis juba alates üheksa, tuhat üheksasada üheksakümmend üks ehk siis juba mitukümmend aastat, alates kaks tuhat neliteist juulist oleme töötanud Tuneesiast ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet ei lahkunud mitte kunagi Liibüast. meil on kohapeal töötajad Liibüast ja Benghazist ja kaks tuhat kuusteist alates pagulasameti esindajad on pidevalt käinud missioonidel ning oleme töötanud äh, inimeste tuvastamise ja sellega seotud teemadega, kui isikud on vajanud rahvusvahelist kaitset. me töötame inimestega, kes on jagatud kolme kategooriasse, sisepagulased, keda on tuhat kaheksasada, siis naasnud isikud, keda on kolmsada nelikümmend tuhat ja nelikümmend seitse tuhat on siis põgenikud ja varjupaiga taotlejad. alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast pagulasamet on registreerinud umbes kümme tuhat varjupaiga taotlejat, hoolimata sellest evakuatsiooni staatusest, mis kõikidele ÜRO süsteemidele kehtestati. üks väljakutseid on seotud kodakondsuse või rahvusküsimusega meil on palutud tegeleda ainult seitsme rahvusega. me räägime siis Somaalia, Sudaani, Eritrea, Etioopia, Süüria, Iraagi ja Palestiina päristolu isikutest. sõltumata sellest piirangust oleme pidevalt suhelnud Liibüa ametivõimudega ja viimasel ajal on meil olnud võimalus sekkuda ka Jeemeni ja Lõuna-Sudaani isikute puhul sisepagulaste puhul oleme üha rohkem olnud selle teemaga seotud. eelarve on suurenenud, meie sekkumisvaldkonnad on suurenenud. kui juttu teha näiteks Sabrata eriolukorrast, siis oleme pidevalt olnud kaasatud, pakkunud abi kuni kahekümne tuhandele põgenikule, kolmesajale neljale perele, isikutele, kes on üritanud naasta oma kodulinna, kuid ei ole saanud seda teha, sest seal toimub võitlustegevus. Nad on viiskümmend kilomeetrit Sertist ida pool ja Sauerga lähedal. oleme pakkunud neile vett, telke, talveriideid. kaks tuhat kaheksateist plaanime ellu viia kiiremõjulisi projekte, mis siis aitavad nii sisepagulasi kui ka vastuvõtvaid kogukonda ning põgenikke üldisemalt ja see on viis, kuidas suurendada ka kogukondade vastupidavust. mis puudutab põgenike ja varjupaiga taotlejaid, siis on meil koostöö Rahvusvahelise Rändefondiga me oleme kaheteistkümnes äh, lahkumispunktis, koostöös partneritega pakume seal abi. kuues punktis oleme siis äh, teinud seda koostöös Rahvulise Rändefondiga. lisaks sellele äh, teeme koostööd ka Liibüa rannikuvalvega, mis puudutavad tuvastamist, suutlikkuse tõstmist ning nende inimestega tegelemist, kes vajavad rahvusvahelist kaitset emergency transit mechanism ehk siis kehtib see juba novembrist. eelmise aasta novembrist alates enamik Liibüa ametivõimude otsus selle kohta, kas inimene vabastada kinnipidamisasutustest, oli seotud sellega, kui nad evakueeritakse. seetõttu oli meil see erakorraline evakuatsioonimeede, kus kõige haavatavamad isikud viime Tuneesiasse, siiani oleme evakueerinud tuhat kolmsada isikut, varjupaiga taotlejate põgenikku, otse siis kinnipidamist keskuses sada kakskümmend on viidud siis Tuneesiasse, Tuneesia valitsus on teinud meiega väga head koostööd, kui tegemist on kõige haavatavamate isikutega, kolmsada kaksteist on viidud Itaaliasse, Itaalia valitsus on võtnud siis vastutuse, kui, mis puudutab nende isikute kaitset ja põgeniku staatust. üks oluline teema on nende kohutavate elutingimust, need elutingimused, mis on nendes kinnipidamiskeskustes, seal ei ole ventilatsiooni, nõustamisruume, sanitaarruume, intervjuude tegemiseks ei ole mingit äh, eraldatust, aga me ikkagi leiame, et on oluline tuvastada kõige haavatavamad isikud, et nemad siis ka evakueerida mis puudutab ümberpaigutamist, siis väga oluline on suurendada rahvusvahelist äh, solidaarsust, kui me räägime ümberpaigutamise kvootidest. me üritame sekkuda koostöös Liibüa valitsusega ja evakueerida kõige haavatavamad, aga kui nad siis kinnipidamiskeskustest vabastatakse, tuleb leida mingi lahendus, seetõttu oleme meie soovinud äh, arendada just äh, juriidilisi seaduslikke võimalusi. oleme äh, taotlenud tuhat kolmesadat ümberpaigutamiskohta. Need tuhat kolmsada isikut, nemad on evakueeritud, kasutades seda erakorralist äh, meedet, nad on viidud Tuneesiasse ja siiani pagulasamet on saanud Äh, tuhat ükssada mm, taotlust, nendest äh, suure hulga pakub Euroopa Liit, aga tegelikult solidaarsust on vaja veel rohkem, meil on vaja rohkem kohti, kui me plaanime ümber paigutada viis tuhat äh, põgenikku ja kümme või viis kuni kümme tuhat, siis ÜRO pagulasamet saab tegeleda tuvastamisega, aga on vaja, et riigid astuksid ette ja võtaksid vastu need isikud. Niger on siiani saanud tuhat kak-, tuhat kakskümmend, aga isikud on lahkunud pärast intervjuude tegemist Prantsusmaale ja meile öeldi, et kuni rohkem inimesi sealt ei lahku, me ei saa Liibüast inimesi Nigerisse üle viia ja seetõttu on oluline et need valitsused, kes on solidaarsed põgenikega, et tõesti rahvusvaheline kokkukond võtaks ka enda kanda seda koormust. ja lõpetuseks on äärmiselt oluline rõhutada, kui oluline on see, et pagulasamet ei oleks ligipääs mitte ainult sellele seitsmele rahvusele, vaid kõikidele inimestele, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. rahvusvaheline rändefond on äh, tegelenud äh, inimeste evakueerimisega. me oleme pidanud piirduma teatud rahvustega, aga see ei tähenda seda, et teised isikused, kes on kinnipidamiskeskustest, kes pärinevad Kesk-Aafrika Vabariigist, Kongo Demokraatlikust Vabariigist, või muudest riikidest ei vajaks rahvusvahelist kaitset või et neil ei oleks vajadusi. mitte tingimata kõik ei pruugi vajada rahvusvahelist kaitset, aga meil peavad olema head tuvastamismeetmed, tagamaks seda, et keegi, kes ei saa koju tagasi minna, ei peaks ka sinna minema. ma arvan, et äh, siinkohal tänaksin teid veel kord, et te meid siia kutsusite ja olen valmis vastama teie küsimustele, aitäh! suur aitäh, võib-olla on teile ka hiljem küsimusi. me tahaksime nüüd saada ülevaate ka Euroopa Liidu Aafrika rakkerühma delegatsioonilt, kes käisid seal veebruari lõpus ja see rakkerühm loodi möödunud novembris, kui toimus Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumine ja selle rakkerühma eesmärk on siis kaitsta äh, pagulaste elusid, kes üritavad siis kasutada väga ohtlikke rändeteid. meil on äh, härra Piquet välisteenistusest ja proua Moritši äh, komisjonist siin ja Simon Mochi kõigepealt komisjonist saab sõna. palun, Simon tere päevast, daamid ja härrad. tahaksin äh, lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et väga paljud üksikasjalikud projektid ja tegevused, mida meie kolleeg üle, äh, ÜRO pagulaste äh, ülemvoliniku ametist just rõhutas, toimuvad Euroopa Liidu rahadega. ma tahaksin rõhutada, et tegemist on raske ülesandega, meil on keeruline partner ja äh, tihtipeale jääb mulje, et Euroopa Liit on ainult seotud repressiivsete meetmetega ja üritab ennast äh, äh, libest kaitsta, aga meie positiivne tegevus on jäänud tähelepanuta. räägiksin natukene meie ülesandest. kahekümne teisel, kahekümne kolmandal veebruaril käisime Tuneesias ja ka Tripolis koos siis Aafrika Liidu sotsiaalasjade volinikuga ja samuti ÜRO ülemvoliniku ametiga ja Kristen Leffer ähm, ja Maši Proevski olid ka välisteenistusest kohal ja, ja äh, naabruspoliitika peadirektoraadist ja äärmiselt äh, oluline on see, et me oleme Liibüas äh, tegevad olnud juba mõnda aega, me oleme jälginud ka neid arutelusid, mis Abidžaani tippkohtumisel toimusid ähm, ja Need arutelud, äh, mis meil olid, räägiksin nendega, milline, kellega kohtusime ja milline mulje meile jäi ja milline on hetkeseis meie arvates. me kohtusime Liibüa välisministriga, asesiseministriga ja samuti kohtusime äh, piirikaitsemeeskonna ülemaga, rannavalve ülemaga ja samuti Äh, nii-öelda kaitsekeskustega, kes tegelevad ebaseaduslike sisserändajatega, käisime ühes sellises keskuses, mis asub üsna lähedal Tripoli kesklinnale ning külastasime ka siis ühte äh, ümberasustatud äh, laagrit. minu arvates on äärmiselt oluline, et meil on poliitiline dialoog, see annab meile pildi oludest koha peal ja jah, see keskus, kus meie käisime, on Tripoli kesklinna lähedal ja seetõttu ilmselt äh, kõige paremas seisus. aga sellele vaatamata saime pildi nendest rasketest oludest, millega inimesed silmitsi seisavad räägiksin siis kõigepealt äh, üldisest olukorrast, kui vaadata seda Kesk-Vahemere rändeteed ja seda, kui palju inimesed Itaalias, inimesi sealtkaudu Itaaliasse tuleb siis, siis kuuskümmend kuus protsenti on see näitaja võrreldes siis viienda märtsi omaga aastal kaks tuhat seitseteist nii et, et siiamaani on tulnud natuke üle viie tuhande inimese seda rändeteed pidi Euroopa Liitu paar huvitavat asja. kõigepealt, kui vaadata nende inimeste lähteriike, siis äh, kuni äh, veebruari lõpuni viis tuhat seitsesada inimest tulid Itaaliasse Liibüast ja endiselt äh, suurem osa inimesi, kes tulevad, tulevad Liibüast, aga me oleme näinud ka, et märkimisväärselt on suurenenud nende inimeste arv, kes tulevad Tuneesiast. Tuneesias on kuskil tuhat sada inimest tulnud, nii et Tuneesia on teisel kohal ja kui vaatame nende inimeste rahvust, kes tulevad, siis on pilt ka väga huvitav. loomulikult eritreaalasi on palju. Nad moodustavad veerandi kõigist nendest, kes Itaaliasse tulevad, vähemalt sel aastal on see niimoodi olnud. aga teisel kohal on nüüd siis tuneeslased, üks viiendik kõigist saabujatest. ja esimest korda hakkame me siis äh, Äh, nägema ka seda, et tulevad liibüalased ise, nii et, et Liibüa kodanikud tulevad, seda pole eriti kuni selle aastani juhtunud. kui nüüd vaadata seda tööd ja neid arutelusid, mis meil oli, siis äh, nagu kolleeg ülemvoliniku ametist juba ütles, äh, üks asi, mis Euroopa Liidu rahastamisel toimub, on pagulaste väljaviimine siis Liibüast Ehm, ma arvan, et äh, täna, jah, täna vist peaks toimuma Pariisis kohtumine just nimelt äh, nende kokkulepete osas, kus liikmesriigid ütlevad, et nad on ka valmis eraldama rohkem vahendeid, aga neile sobiks ka, kui äh, koha peal pagulaste taotlusi kiiremini läbi vaadatakse me loodame, et meil õnnestub kõik need ümberasustamise taotlused rahuldada, me oleme sellel teemal varem siin komisjonis kõnelnud, me andsime lubaduse möödunud äh, aasta septembris, et viiskümmend tuhat inimest asustatakse ümber ja umbes nelikümmend tuhat äh, inimest, inimese osas on meil juba liikmesriikide lubadused olemas ja nendest kümnest tuhandest, kelle osas seda veel ei ole, seitse tuhat puudutavad just neid inimesi, kes on tulnud siis mööda Kesk-Vahemere rändetee Liibüast ja Nigeeriast samuti. ja ma loodan, et meil õnnestub äh, ka nende taotlused varsti rahuldada, nii et me oleme tuleviku osas praegu üsna kindlas seisus, aga meil on vaja nii liikmesriikide poolt kui ka ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti poolt, et äh, lahendusi me ei saa, et äh, lubada, et Nigeer, need inimesed lihtsalt jäävad ilma alalise lahenduseta samuti on oluline see töö, mida me oleme teinud ähm, IMO-ga koos ähm, ja see on võimaldanud ligemale kahekümnel tuhandel inimesel siis äh, Liibüast koju tagasi pöörduda. see koostöö rahvusvahelise, äh, on toimunud siis rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga ning äh, me oleme suutnud saavutada need eesmärgid, mis me Abidžaanis seadsime, et viiskümmend tuhat inimest novembri lõpust alates pöördub tagasi. palju tööd on veel vaja ära teha, kui vaadata ähm, kinnipidamiskeskusi, siis torkab silma, et äh, sealsete asukate arv väheneb, tegemist ei ole täppisteadusega ja me peame olema väga ettevaatlikud, kui me siin arvudele äh, viitame, sest on ka kinnipidamiskeskusi, mida valitsus ei kontrolli. aga see, mida ma siin esitan, on nii-öelda hetke ülesvõte olukorrast ja septembris kaks tuhat seitseteist oli äh, kakskümmend kaks tuhat sisserändajat nendes kinnipidamiskeskustes, täna on neid ainult viis tuhat järel ja see on äh, üks asi, millele me oma äh, külaskäigu ajal sur-, surusime või rõhusime, et äh, liibalased hoolitseksid selle eest, et need inimesed, kes täna veel nendes keskustes on, et nende arv väheneks oluliselt nii et me toetame igati pagulaste ülemvoliniku ameti kutset, et see öö, seitse riiki, kellega öö, nad koostööd teevad, et öö, Äh, oleks vaja ka vabaneda siis äh, väljasaatmisviisadest, see on äh, takistanud just nimelt inimeste Liibüast koju saatmist või siis Tuneesiasse saatmist, kui nad ei ole suutelised koju tagasi minema ja vajavad kaitset. huvitav on ka see, et möödunud nädalal saime ka vastukaja ka et eh, nemad on huvitatud sellest, et eh, kõik need keskused pannakse kinni. ma arvan, et me peaksime nüüd sellele tuginema ja jätkama seda tegevust, see on meie jaoks loomulikult keeruline, me peame eh, inimesed saama välja nendest tingimustest, mis ei ole üldse head. ma tegin külaskäigu ajal seal sinna ka fotosid ja, ja nagu ma ütlesin, see oli kindlasti selline Äh, kõige parem keskus, aga see ei oleks küll midagi sellist, mida mina oma pereliikmetele tahaksin näidata. nii et, et me jätkame surve avaldamist ja me tahame äh, välja töötada ka sellise kõikehõlmava süsteemi nii äh, sisserändajate registreerimiseks kui ka jälgimiseks. üks asi, millele me koos Liibüa rannavalvega tunnistajaks olime, et nad on ligemale kolmkümmend üks tuhat inimest päästnud ja see selgitab ka, miks on oluliselt vähenenud äh, surmajuhtumid Vahemerel. aga minu arvates on väga oluline ka teada, kes on need inimesed, keda rannavalve päästab, kus nad maale toimetatakse, kus nad lähevad. meil on vaja süsteemi, äh, mis võimaldaks äh, meil siis Äh, neid inimesi jälgida, pakkuda neile kaitset ja vabatahtliku tagasipöördumise võimalust. sellele, selles osas avaldasime siis valitsustele üsna suurt survet ja mõningasi edusamme oli. meil on ka standard toimimismenetlus vastu võetud ja seal on täpselt kirjas, kes teeb ja mida, kui need äh, inimesed siis merelt maale toimetatakse ja me oleme teinud siis koostööd ka rahvusvaheliste organisatsioonidega ja meie arvates on nende juhtnööride kiire vastuvõtmine väga vajalik, et meil oleks täielikult ähm, toimimisvõimeline õigusraamistik. ja üks asi, mida tahaksin veel äh, rõhutada, meile meeldis, et äh, ja äh, tehakse midagi nende meelevaldsete kinnipidamisotsuste osas ja minnakse siis nii-öelda kinnipidamissüsteemilt üle vastuvõtmissüsteemile ja üks väga positiivne komisjoni tegevuse tulemus on see, et eh, Liibüa eh, kolleegid eh, tõesti saatsid meile kirja, milles palusid jätta Tripoli selle ülemineku rahastu jätkamist ja eriti tahame me siis kaitsta lapsi ja kaitsetuid isikuid, neil peaks olema alternatiiv kinnipidamiskohale ja jällegi sõltuvalt sellest, ma usun, et me peame eh, tegema kõik, mis meie võimuses, et inimeste elutingimusi parandada. Nende inimeste elutingimusi, kes on kuskil siis kinnipidamiskeskustes kinni, senikaua kui meil neid alternatiivseid meetodeid ei ole ja viimane asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, meil nimelt toimusid ka üksikasjalikud arutelud selle toetuse osas, mida pakume kohalikele omavalitsustele ja usaldusfondi eh, juhatus eh, kohtub eh, täna või tähendab sellel nädalal vist seitsmendal märtsil ja seal kiidetakse ilmselt heaks viiekümne miljoniline projekt, mida hakkab siis ellu rakendama Itaalia firma ja kaasatud on siis kakskümmend omavalitsust siis Vahemere rannikul ja just nimelt selle rändetee ümbruses. ja veel üks asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, Liibüa rannavalve. veel üks äh, asi, millest ähm, me kolleegidega üsna jõuliselt kõnelesime peale selle maale toimetamise, oli just see, et äh, hakkaks toimuma ka tõhus järelevalve äh, nagu te võib-olla olete kuulnud väliskolleegi, välisteenistuse kolleegide taustadokumentidest, me oleme taht-, üritanud luua sellist seiresüsteemi, mis rajaneb kõigepealt info kogumisele, teiseks kaugseire lubamist rahvusvahelistes vetes ja kolmandaks siis perioodilised läbivaatamised liiv rannavalve, Sofia personaliga ja nõnda edasi meie arvates on see äärmiselt oluline selleks, et see annab ähm, Liibüa poolele tagasisidet, see võimaldab neile töö käigus koolitust ning see on kooskõlas ka ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti äh, tegevusega, sest ähm, ma arvan ja et see võimaldab äh, meil nii-öelda äh, saada teatud tagatisi selles osas, et eh, kuidas neid rahasid, mis Euroopa Liidu vahenditest on eraldatud, kasutatakse. sellega ma praegu lõpetaksin, kuigi mul on väga palju öelda. ma tahaksin öelda, et meie visiit oli väga produktiivne, meil oli väga hea dialoog ja seda tuleks vaadata kui protsessi algust, mis eh, võimaldab meil loodetavasti edasi liikuda. aitäh ja nüüd välisteenistusest härra Pikee, palun võib-olla viis kuni kümme minutit, sest et äh, saadikutel on ka palju küsimusi. aitäh. lugupeetud esimees, ma teen väga lühidalt, sest ma arvan, et Ehm, meie asepeadirektor andis juba väga põhjaliku ja üksikasjaliku ülevaate mõningatest tegevustest, millega me seotud oleme ja samuti ühise külaskäigu tulemustest eh, Tuneesiasse ja, Tunisesse ja Tripolisse, eh, kus me käisime siis eh, koos ÜRO ametite ja Aafrika Liidu esindajatega. me vaatame, me läheneme asjale siis Aafrika Euroopa Liidu tippkohtumise kontekstis. sellel tippkohtumisel Abidžaanis loodi siis ühine rakkerühm kolme institutsiooni vahel ning see rak-, sellega on meil tekkinud selline uus koostöövõimalus, et me saaksime siis ebaseadusliku sisserände probleemiga Liibüast tegeleda me läheneme asjale mitmest aspektist. kõigepealt tänu sellele tippkohtumisele on Liibüa poole osalus muutunud palju aktiivsemaks ja pragmaatilisemaks just nimelt aruteludes meiega ning poliitiliste sammude väljatöötamisel. teiseks oleme me leidnud, et koostöö ja, ja toetus Aafrika riikide poole pealt on oluliselt suurenenud, tegemist on siis nimelt ebaseadusliku sisserände päritoluriikidega. nii et, et äh, kahel väga konkreetsel viisil on selle rakkerühma loomine olnud tõhus. Äh, veel üks näide, mis puudutab Liibüa võime rändetöörühm mille Liibüa võimud on loonud ühiselt rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga, on olnud palju tõhusam, on suutnud palju rohkem erinevate küsimustega tegeleda ning selleks on saanud siis äh, alus tõelisele dialoog, dialoogile ja prioriteetide seadmisele tuleviku jaoks mida see siis tähendab Euroopa Liidu tuleviku jaoks? ma äh, mainiksin äh, mõningaid asju, mida meie välisteenistuses näeme. kõigepealt ma peaksin võib-olla mainima, et Euroopa äh, piirihalduse abimissioon on ennast Tripolis sisse seadnud. detsembrikuust alates on nad seal, nad on täiesti toimimisvõimelised ja see võimaldab siis Euroopa piiriabimissioonil tegutseda palju tõhusamalt, ellu rakendada siis koostööprogramme Liibüa võimudega. alates siis siseministeeriumist kuni justiitsministeeriumini välja, samuti erinevad äh, nii-öelda äh, piirivalveteenistused, äh, näiteks mere, mere, rannavalve ja nõnda edasi ja Euroopa delegatsioon on ametlikult endiselt veel Tunisesse evakueeritud, aga järk-järgult äh, on ne,, nemad on siis ka loonud, äh, nii-öelda kanda kinnitanud ka koha peal, see pole küll alaline, aga nad on Tripolis kohal ning äh, delegatsioon siis reisib Tripolisse, kui julgeolek seda lubab ja tehakse seda siis ka, kord või paar nädalas operatsioon Sofia jätkub merel. päästetakse põgenikke, neid inimesi, kes üritavad siis ette võtta ohtliku tee Euroopa lõunarannikule jätkuvalt siis koolitatakse Liibüa rannavalvet ja mitte ainult selles osas, kuidas toime tulla ebaseadusliku rändega või äh, ebaseaduslike rändajatega merel, vaid ka selle teemaga seonduvaid inimõiguse küsimusi ja humanitaarõigust. ja seda teeme koos siis jällegi ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga. nii Euroopa Liidu piirivalve abisüsteem kui ka Sofia ja NAFOR on äh, nende mandaati peaks pikendatama sel aastal ja need äh, läbirääkimised siis on seotud ka rändeküsimustega. Äh, viimasena äh, tahaksin rõhutada seda, et koostöö Liibüaga rändeküsimuses jätkub seda piiravad ebastabiilsus riigis, ebaseaduslik, ebatõhus valitsemine ja samuti julgeolekuolukord riigis ning äh, mõningaid äh, samme paremuse poole selles vallas on viimasel ajal toimunud, aga jah, julgeolekuolukord on endiselt äh, väga muutlik ning need muutused võivad toimuda väga kiiresti koos kõigi sellest tulenevate praktiliste tagajärgedega koostööprojektide jaoks mida see siis tähendab, see tähendab seda, et me peame jätkama tööd äh, ühiselt ÜRO-ga selle nimel, et me saavutaksime püsiva poliitilise lahenduse Liibüa jaoks äh, lahenduse selle riigi juhtimiseks, see tuleb ellu rakendada äh, valimiste teel, kui tingimused võimaldavad valimiste läbiviimist ja stabiilsus läbi kõigi äh, sõjaliste või poolsõjaväelaste ühendamine ühtse tsiviil, tsiviiljuhtimise alla on väga suur ülesanne, nagu te kõik väga hästi teate, aga see on hädavajalik, kui me tahame luua äh, seadusepõhise, see tähendab õigusriigipõhise riigi äh, Liibüas. me jätkame rände vallas mitmesuguste meedetega, need on äh, osaliselt ka siin avald-, avaldatud. meil on ka uued projektid siis äh, kohalikele omavalitsustele, kes on rändeteede ääres, samuti piirivalve tugevdamine ning äh, viimaks tahaksin veel kord mainida siis seda regionaalset mõõdet me kavatseme jätkata dialoogi ja koostööd Liibüa naabritega eh, nii idas kui läänes, aga ka lõunas, just nimelt Saheli regioonis ja ka äh, siis äh, Saharast äh, edasi jäävates riikides ja üritame siis koos tegutseda endise, edasi siis rändeteede küsimuses ja äh, Äh, olukorras selles, pöörame tähelepanu olu, olukorrale liikmesriigid ja nüüd läheme saadikute juurde, härra Stettina ja ma paluks, et te piirduksite paari minutiga. aitäh, lugupeetud president. daamid ja härrad, palun kasutage kõrvaklappe, sest ma kavatsen kõnelda tšehhi keeles kõigepealt äh, tahaksin äh, ma tänada äh, proua Sakarit selle ettekande eest ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametitegevusest. mina olen Rahvapartei variraportöör Äh, äh, meie komisjon valmistab praegu seda raportit ette ja see sisaldab siis soovitusi nii nõukogule kui ka pagulaste ülemvoliniku ametile edasisteks sammudeks Liibüas. ma hindan väga seda, mida te olete selles riigis juba teinud ning oma muudatusettepanekutes olen juba viidanud kõikidele teie tegevustele, näiteks äh, erakorralisele evakueerimisele. olen neid äh, algatusi toetanud, aga mul on kaks küsimust, kui lubate. on mainitud, et äh, umbes viis tuhat inimest on hetkel endiselt äh, valitsuse kontrolli all olevates kinnipidamiskeskustes. kas teil on aimu, kui palju inimesi on sellistes kinnipidamiskeskustes, mis ei ole valitsuse kontrolli all? see on minu esimene küsimus ja teiseks, proua Kaavan, kas te võiksite öelda, kui palju teie tegevuses Liivas äh, on rahastatud või kaasrahastatud äh, Euroopa Liidu vahenditest? niisiis veel kord, teine küsimus, kas teil on Äh, mingi konkreetne aim ja esimene äh, äh, konkreetne aim nendest inimestest, keda valitsuse kontrollile mitte alluvates kinnipidamiskeskustes kinni peetakse ja teine küsimus puudutab teie tegevuse rahastamist Euroopa Liidu vahenditest. aitäh! mul on tegelikult sellel teemal väga palju küsimusi ja tahaksin teid kõiki tänada ja iseäranis ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametit. ma tean väga hästi, kui raske on see töö, mida te teete ja kõigepealt oma, minu küsimused. Need vabatahtlikud tagasipöördumised, mida te korraldate, ma tean, et teil ei ole juurdepääsu kõigile nende inimestele ja me ei saa, te ei saa kontrollida, kas neid ähvardab näiteks sunniviisiline tagasisaatmine meil on see vabatahtlik tagasipöördumise programm, aga äh, teil ei ole kõigile juur-, kinnipidamiskeskustele juurdepääsu, siis äh, teeb mulle muret ka see, äh, kui piiratud riikide kodanikele teil on juurdepääs ja see, tahaksin teada, kas meie saaksime siin ka midagi ära teha, sest siin on tõesti selle tagasisaatmise oht olemas nüüd veel äh, üks asi, mis mind natuke rohkem huvitab, on need äh, maalepaneku punktid, mis juhtub inimestega, kas need viiakse sealt siis äh, kinnipidamiskeskustesse ja kas teil on tõendeid, et inimesed, kes tahavad varjupaika taotleda, saavad seda ka teha. ma Äh, loodaksin, et kõik need plaanid, mis Euroopa Komisjonil on, ellu rakendatakse ja mind huvitaks väga, kuidas te olete äh, ülesanded nendes maade toimetamise punktides ära jaganud. me oleme siin Liibe keskuses neid kinnipidamiskeskuseid are, äh, arutanud ja need on ju põhimõtteliselt vanglad ja Euroopa Liit ei peaks vanglaid rahastama. on häbiväärne, et me seda teeme. nii et, et kas selles vallas on ka mingeid edusamme? ja lõpetuseks väga oluline asi selles kontekstis äh,, inimõiguste rikkumised Liibüa rannavalve poolt. möödunud aastal väidetavalt siis viiskümmend inimest möödunud aastal suri selle tõttu eh, kas te olete neid juhtumeid uurinud ja millised on teie plaanid? ma tean, et teil on plaan merepäästekeskuse koordineerimiskeskus Liibüas luua Äh, tegemist on ebastabiilse riigiga, millel ei ole võimekust õigusriigiks ja te tahate panna äh, vastutama Liibüa kogu äh, suure ala eest Vahemerel, minu arvates on see väga vastutustundetu, mida teie sellest arvate? Need olid siis minu mured ja küsimused. proua Sargentini järgmisena. aitäh kõigepealt tahaksin tänada ülemvoliniku ametit, teid, tahaksin teid tänada nende jõupingutusi eest, mida te teete selleks, et need inimesed, need pagulased sealt keskustest ära saaksid. aga ma tahaksin teada, millised liikmesriigid on neile pagulastele äh, lubadusi andnud äh,, sest noh, te ütlesite, et Äh, nende inimeste viimine Tuneesiasse ei olnud äh, lahendus kogu nende ülejäänud eluks. Äh, minul on väga raske mõista, et üks pool endiselt ei täida neid lubadusi ümberasustamiseks ja, ja osad jällegi treenivad Liibüa rannavalvureid, õpetavad neid, kuidas takistada inimestel üle Vahemere tulemast ja kui me selle ümberasustamisega ei tegele, siis me keskendumegi põhiliselt just nimelt sisserändajate siia tuleku takistamisele ja mitte nende elu päästmisele. kunikaua, senikaua kuni Liibüat ei peeta turvaliseks riigiks, ei Tripolit ehm, ega äh, sadamaid, siis ei saa ka Liibüa sadamaid käsitleda turvaliste sadamatena ja me peaksime seetõttu ütlema, et koostöö sellise riigiga on, ei tule kõne allagi ja miks me koolitame rannavalvureid inimesi päästma, sest äh, kui näiteks ähm, päästetakse inimene, äh, kes on paadist, äh, kellel on Euroopa Liidu lipp, ei saa teda Liibüasse tuua ja seetõttu me peamegi koolitama siis liibüalasi ja see kõik tõestab, et tegemist ei ole turvaliste sadamatega sest muidu oleksime saanud need inimesed ju ise Liibüa sadamatesse viia. alati on äh,, Liibüa paadid on alati ohtlikud äh, sellepärast, et kui inimene väikese paadiga läheb äh, merele, äh, siis inimene teab, et ta võib sattuda lõpuks hoopis kinnipidamiskeskusesse ja see ei hoia inimesi rahulikena ja sunnib neid ikkagi minema päästelaevale, see viib neid, toob kaasa rahutusi ja vägivalda sellistesse mm, laevadesse ja me ei tea, mis saab, kui need inimesed maale toimetatakse. nii et, et igatahes, kas me, mulle tundub, et me ei peaks seal koostööd tegema ja teiseks me oleme äärmiselt silmakirjalikud, kui me seda ümberasustamise küsimust Tuneesia osas ei lahenda. Bodil Valero järgmisena, palun aitäh! ka mm, mina loen teie riskide maandamise strateegiat ja te olete siin juhtinud tähelepanu ka vabaühenduste abilaevadele äh, päästetöös. reedel äh, kohtusin ma ühe vabaühendusega, äh, kes tegelevad siis pääste operatsioonidega ja nad ikkagi ütlevad, et nende tööd seostatakse kuritegevusega ja neid süüdistatakse, et, et nende tegevus nii-öelda ahvatleb inimesi Vahemere ületamist ette võtma. seda teemat arutati palju aasta tagasi, kui Frontex äh, tuli välja vastavasisuliste avaldustega aga ma tahaksin teada, milline on olukord praegu, kas see on selline, nagu, nagu meile räägitakse või mis seal praegu täpselt juhtub, mis nende päästeoperatsioonide ajal toimub? aitäh ja viimane küsimus. ja mul on tõesti kahju, et ähm, meil aega ei ole äh, volinik on kahjuks järgmisena, äh, mitte, mitte küll kahjuks, esimees parandab, ta on lihtsalt järgmisena tulemas. said aru küll, mida ma mõtlen. ja nii et, et me oleme ajasurve all ja Birgit, tee palun lühidalt, sest me tahame küsimustele vastuseid kuulda. aitäh, esimees, ma üritan oma küsimust lühemaks teha. mul pole kahtlust, et need inimesed, keda meie kutsume Liibüa valitsuseks, üritavad anda endast parima aga kui me vaatame seda katastrofaalset olukorda nii pagulaste kui sisserändajate jaoks kui ka Liibüa elanike endi jaoks, siis ma tõesti ei saa aru, kuidas nad suudavad midagi korraldada. ja kui me räägime nõndanimetatud Liibüa rannavalvuritest, et nad ei ole piisavalt hästi varustatud ja piisavalt hästi välja õpetatud, siis tekib küsimus, kus on meie liikmesriigid, et neid toetada. teiseks, ma saan täiesti aru sellest, et äh, sisserändajad, kes põgenevad nendest laagritest Liibüas, ei taha äh, Liibüa rannavalvelaevale tagasi minna, et ne, sest need võida-, nad võidakse sinna tagasi viia ja lahendus oleks, et me äh, võtaks Liibüast need inimesed ära. aga nende Liibüast äravõtmine, kui ma arvudest aru sain, siis neid on umbes viissada tuhat. aga ainult äh, nelikümmend tuhat äh, võib-olla vajavad rahvusvahelist kaitset ja mul on tõesti kahju, mul on häbi et liikmesriigid ei ole valmis neid inimesi vastu võtma. meil on siin ligemale viissada miljonit inimest ja nelikümmend tuhat inimest ei tohiks olla probleem. nii et, et äh, aidata Liibüal keskusi rahastada, me ei aita lahendust leida ja ma tõesti tahaksin äh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametilt ja ka Euroopa Komisjonilt ja välisteenistuselt rohkem kuulda, mis tegelikult toimub ja millest tõesti praeguses olukorras ja pikemas perspektiivis oleks abi? meie eh, mm, kogemused on seotud tihtipeale delegatsiooni visiitidega, eh, näiteks nagu siis, kui me kohtusime piiri eh, ja rannavalvajatega ja nüüd Pilar ja Ines, vabandust. sain aru asjast niimoodi, nagu Eh, ütlesid eh, meie külalised, et, eh, et on vaja sünkroneeritud tegevust, öeldakse, et on vaja rohkem, et, et oleks vaja koordineerida näiteks tegevust Nigeris, et sealsed need probleemid ei kuhjuks äh, ning ma tahaksin teada, kuidas oleks võimalik meil siitpoolt aidata, et selline äh, sünkroniseeritud tegevus oleks võimalik ning äh, kas kellelgi oleks äh, võimalik ette aimata, millal näiteks tuleb tuneeslasi suurel hulgal, sest teame ju teistest Vahemere riikidest juba immigrantide laine hakkab vähenema. loomulikult peaks sellest äh, sügavamalt rääkima, aga, aga anname siis kõigepealt ÜRO pagulasse, pagulaste äh, ameti poolt. aitäh. ma üritan vastata neile küsimustele, mis pagulasametile suunatud olid. kõigepealt need viis tuhat inimest äh, kes on kinni peetud ja kui palju peetakse kinni neid äh, valitsuse poolt mitte kontrollitavates äh, äh, keskustes, sellele meil vastust ei ole, sest tihtipeale ei ole meil ligipääsu sellistele keskustele, me ei ole nende olemasolekust teadlikud. ainus kord oli, kui Savradas toimus tekkis kriitiline olukord, kus me saime teadma, saime teada, et, et seal on, et, et sellised keskused on olemas, kuid meil on ligipääs ametlikele kinnipidamiskeskustele, mitte salakeskustele, seega vastata me ei tea, igatahes me teame, et need keskused on olemas, me ei tea, kui palju neid on, me ei tea, kus nad asuvad, kuid äh, kui me infole ligi pääseme, siis ähm, äh, äh, me infot saame, siis me üritame koha peale minna ja kontrollida, kas info vastab tõele. Äh, Euroopa Liit finantseerib äh, praktiliselt kõiki tegevusi Liibüas, nii evakuatsioonimehhanismi, Eh, transporti, varjupaiku, koolitusi, see ei kata kõiki sekkumisi, aga tal on siiski suurem eelarve kui ühelgi teisel Liibüas. meil on praegusel hetkel kolmteist miljonit usaldusfondist Aafrika jaoks, mida on Liibüal üksinda pühendatud ja samuti Eh, loodetavasti on võimalik eh, uuest fondist viis-kuus miljonit eurot juurde saada. ja oluline on ka rõhutada seda, et äh, transiitkeskuste jaoks äh, siis neid rehabiliteeritakse samuti Euroopa Liidu poolsele, tänu Euroopa Liidu poolsele toetusele mis puudutab nüüd ehm, ehm, mis puudutab nüüd ehm, tagasisaatmist ja teatud riikide eelistamist, siis pärast Somaalia kriisi üheksakümnendatel kerkis esimest korda esile, kuid peame aru saama siiski sellest, et Liibüa elanikkond ja mõtteviis ei äh, ole väga asüülimõistmissõbralik ning äh, üldiselt äh, pagulasküsimusega tegelemine ei ole Liibüa valitsuse jaoks äh, prioriteetne, üldiselt me eelistame neid riiki, nende riikide kodakondsuse, kellel meil on kod-, meil on koostöö juba olemas. meil on traditsioonilised araabia rahvad kes vennaskonna ähm, äh, alusel äh, toimivad palestiinlased, iraaklased, süürlased ja siis Aafrika rahvad, kes äh, siis loodavad, et meie amet aitab neil leida lahendused riigist välja pääseda. igatahes selge on see, et meil on vaja liikuda selles suunas, et pääs-, võimaldada ligipääsu ka teistele mis äh, saab inimestest, kes laevadest maha tulevad. meil on kaksteist kohta äh, sellega seotud äh, ning saadetakse inimesed kinnipidamiskohtadesse, kus nad registreeritakse, kus üritame hinnata seda, kas, äh, kui keeruline nende olukord on, üritame äh, taot-, esitada taotluse nende vabastamiseks, äh, aga kuna valitsus otsustas, et evakueerida on vaja, siis need inimesed identifitseeritakse ja siis pannakse evakueerimismehhanismi nimekirja. nüüd viimane küsimus, millele saan vastata, sest tean, et aega on vähe, millised liikmesriigid on Äh, valmis tegelema Nigeri küsimustega, siis äh, Prantsusmaa on osalenud äh, kahel või kolmel missioonil juhtumite välja selgitamiseks Itaalia, Norra, Rootsi, Malta ja ka Euroopa Liidu mittekuuluvad riigid. kuid küsimus on selles, et äh, kui on võimalik intervjuu läbi viia ja kui turvalisuskontroll eh, hakkab toimuma, siis see võtab väga kaua aega, sellega seoses on meil kakskümmend viis inimest, eh, kes on Nigerist lahkunud Prantsusmaale. loodetavasti see vastab teie küsimustele, aitäh. vabandust proua Jurovale selle eest, et ajaga üle läksime, sest tegemist eh, on väga olulise teemaga Äh, Sarma, Sarma Murdžu ja härra Piquet. vabandust, et teil kõneaega vähemaks võetakse, see on muidugi väga keerulised teemad, aga te olete eksperdid, nii et võib-olla te saate keskenduda lihtsalt võtmeküsimustele. Äh, üldarvud, see on, äh, see ei ole täppisteadus, aga teame, kas, et, et et äh, Rahvusvaheline Pagulasamet on äh, andnud hinnangu, et praegu on neid seitsesada viiskümmend tuhat Liibüas. Äh, see mitte sellepärast, et arv, et tegelikult arvuliselt oleks neid juures, vaid sellepärast, et nad oma metodoloogiat muutnud, aga mitte kõike ei taha minna Euroopa Liitu. mõned neist soovivad lihtsalt Liibüas tööd teha ja teevad seda rasketes tingimustes. nüüd et äh, tagasisaatmiskokkulepped, meil on nelikümmend tuhat äh, lepet, äh, seda nii ida kui Vahemere ida kui keskosas. praegusel hetkel seitse tuhat kokkulepet liikmesriikidest, kolm tuhat, mis peaks konkreetselt Eh, kus, mis peaks eh, konkreetselt eh, toetama pagulasameti tegevust Itaaliast, Rootsist ja Prantsusmaalt oleme saanud toetust, nii et ma olen veendunud selles, et antud hetkel Euroopa Liidu panused saavad aidata ehm, toetada ÜRO pagulasameti tegevust Nigeris, mida me seda saame teha praegusel hetkel on äh, näiteks ümberpaigutus äh, tegevus äh, ja käsil ja tegeleme sellega, mida on võimalik teha nii ÜRO pagulasameti kui liikmesriikide pool, et, et, et, et ümberpaigutust edasi arendada Nigerist. me oleme näiteks sellega tegelema, selleks on ja ma olen tänulik äh, selle selgituse eest finantseerimise kohta, sest ma arvan, et on väga oluline rõhutada. me üritame välja töötada holistilist lähenemist, näiteks möödunud nädalal võtsime vastu äh, ettepaneku saja viie tuhande euro eest usaldusfondi, mille eesmärgiks on pagulaste immigrantide kaitsmiseks. ja äh, seda tegevust aitavad läbi viia ÜRO pagulasamet ja teised. ning mis puudutab nüüd äh, rannavalvet Liibüas, siis üks põhjus, äh, miks nende koolitamine on väga vajalik, on see, et tihtipeale toimub äh, laevaõnnetusi, toimuvad laevaõnnetused Liibüa rannavetes, aga nad ei olnud ju veel võimelised aasta pa, paar tagasi päästeoperatsioone läbi viima, neil ei olnud mingisuguseid, meil ei olnud äh, neil ei olnud aluseid laevu, nüüd on nad saanud paar, mõned laevad, koolitame eh, neid eh, ning kontrollimehhanisme viime läbi, eh, et inimesed, kelle osas on kahtlusi, ei teki, ei saa osa koolitusest ja välist, kolleegid välisteenistusest tegelevad asja operatiivküljega kuid kahtlust ei ole, see aitab päästa elusid, inimesi päästetakse nigelatest äh, paatidest, mis vastasel korral oleks äh, uppunud. see on äh, keeruline olukord, aga sama võib öelda ka kinnipidamiskeskuste kohta. meie eesmärk ei ole suurendada kes-, kinnipidamiskeskusi, aga IM on suutnud rahvusvaheline äh, pagulasorganisatsioon on suutnud sinna sisse viia ravimeid, äh, toitu ja vett. see lahendus ei ole lihtne, aga ma arvan taaskord, et see aitab elusid päästa, mis puudutab äh, eesmärke, siis sellised keskused tuleks kinni panna ja muuta avatud vastuvõtukeskusteks kõige parem oleks muidugi, et inimesed tunneksid, neil, nad peavad äh, oma elu ohtu seadma, ületama kõrbe, vaid et meil peaks olema võimalus programme sisse sättida nende enda kodumaal. ning äh, see vist vastas enamustele võtmeküsimustest. Äh, asi läheb keeruliseks, volinik ootab Judit tahaks, et äh, välisteenistus ka vastaks paari minutiga. Äh, härra Pikee, vastake lihtsalt kaks minutit, sest äh, meil on ajaga suur häda. aitäh. mis puudutab kesk-, kinnipidamiskeskuste finantseerimist, siis Euroopa Liit ei finantseeri kinnipidamiskeskuste toimimist meie äh, Eh, kõrge esindaja on selgelt öelnud, et ta soovib, et sellised keskused suletaks ning eh, meie eh, toetus Liibüas käib läbi rahvusvaheliste organisatsioonide ja eesmärgiks on kinnipidamiskeskustes hoitavate inimeste olukorra parandamine, mitte lihtsalt nende ülevalpidamine. ja teine küsimus puudutas seda, kas me uurime inimõiguste rikkumisi, jah, me uurime teeme koostööd võimuesindajatega, palume neil uurida kahtlasi juhtumeid. kõrge esindaja on kirjutanud ka mitmele Euroopa Parlamendi liikmele, eh, näiteks eh, ühe eh, vabaühenduse aluse juhtumiga seoses kaks tuhat seitseteist, igatahes see on selge näide selle kohta, kuidas me tegutseme sellistes valdkondades ja kas liikmesriigid meid toetavad, jah, seda nad teevad. näited on näiteks, äh, näiteks äh, Sofia operatsioon vab-, äh, Vahemerel üheksa liikmesriike soovivad, on väljendanud huvi toetust sellise, selliste missioonide läbiviimiseks ning tihti ning tihtipeale erinevad visioonid viiakse läbi töötajatega, kes tulevad Euroopa Liidu erinevatest äh, ametitest ja äh, ja pean ütlema, äh, et et üldiselt ollakse meie lähenemisele Eh, on toetus olnud täiesti aktiivne liikmesriikide poolt, ilmselt eh, sellised vastused vast-, mõjutavad ka eh, uusi, tekitavad uusi küsimusi. aga praegusel hetkel ei ole Euroopa Liidu poolt mingisugust tagasaatmist programmi. kuuleme ÜRO pagulasameti poolt ühte juttu, siis meie välisteenistuse poolt teist juttu et eh, kolm tuhat viissada juhtumit, mis puudutavad Nigerit üksinda. aga samas meie ametlikult kedagi tagasi ei saada, see, ta, seda pole ju ametlikult keegi teatanud. me peab, eh, me, kas te võiksite, kas komisjon võiks sellele küsimusele vastata? proua Jourova, löö mu maha kohe viisteist äh, minutit hilinemist libekomisjonis on hullem kui tund aega kuskil mujal, ütleb esimees. kas komisjon soovib äh, vastata, Simon, vasta. proua Jourova noogutab, nii et ma võin vastata. minu meelest tagasisaatmine toimub Euroopa fondide abiga. kakskümmend kuus tuhat inimest on tagasi saadetud äh, kahe aasta jooksul ja nagu seda ütles ka ÜRO kolleeg, kolmsada kaksteist äh, inimest saadeti otse äh, Liibüast Itaaliasse, äh, asustati ümber ja ja samuti Nigerist Prantsusmaale Euroopa Liidu vahenditega ning ja ka kaks inimest viidi Liibüast Rumeeniasse seega taotlused on esitatud ja eh, toimub Euroopa Liidu poolne koordineeritud tegevus eh, ja loodetavasti oleks meil võimalik seda olukorda varsti ka kiirendada. suur aitäh! tahaksin tänada Ines Ajala-Senderi ja eh, teie delegatsiooni, sest me jätkame nüüd kohe uue punktiga. tänan ka Ahvetit. teeme koostööd väga lähedas, väga tugevalt selles valdkonnas. aitäh! kõigile kolleegidele, ka komisjonile, Euroopa Kuulasametile ja välisteenistusele ning vabandust veel kord äh, proua Jorovale, et ta ootama pidi, palun äh, tulge nüüd siia ma alustan kohe sissejuhatusega ning kui te kavatsete lahkuda, tehke seda vaikselt, kui te tulete sisse, tehke seda vaikselt ja me alustame, ma alustan nüüd päevakorrapunkti viis sissejuhatust. struktureeritud dialoog volinik Jurovaga, kes on äh, õigus tarbijaküsimuste ning soolise võrdlusõiguslikkuse volinik. see puudutab äh, täna siis palun võtke istet vaikselt. see puudutab siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tööprogrammi elluviimist ning kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta prioriteete. volinik saab sõna. tundub, et inimesed räägivad omavahel, aga hea küll, pole viga natukene pingeline on see olukord siin, aga igal juhul on meil erinevaid teemasid mida tuleb täna käsitleda, aga proua Jurova tutvustab siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta prioriteete ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tööprogrammi elluviimist ja siis saame seda arutada. ma vabandan veel kord selle viivituse eest ja palun, proua Jurova. lugupeetud liikmed, härra juhataja, suur tänu, et meil on võimalus äh, dialoogiga edasi minna, te ei pea vabandama, sellepärast et see eelmine teema oli tõesti väga oluline ja ma mõistan, et te pidite selle arutelu lõpuni pidama. nüüd meie teema juurde, nagu eelmine aasta on näidanud, siis kui me tihedat koostööd teeme, siis suudame palju ära teha ja ma tahaksin südamest tänada teie komisjoni liikmeid selle hea koostöö eest ja te teate, et meil olid mitmeid teemasid, mis avaldavad mõju nüüd Euroopa kodanike igapäevaelule. kõigepealt kaks tuhat seitseteist saavutused ja praegused trialoogid. kui me vaatame, mis olid eelmise aasta saavutused, siis Euroopa prokuratuur ehk EPPO lühendina, EPPO arengud on olulised. nüüd peame pingutama selle nimel, et EPPO alustaks tööd nii kiiresti kui võimalik ning peame kaasama ka neid liikmesriike, kes siiani veel kaasatud ei ole. mul on hea meel, et Holland on otsustanud Euroopa prokuratuuriga liituda ja loodetavasti see innustab ka teisi. praegusel hetkel koos Hollandiga on meil kakskümmend üks liikmesriiki ning äh, kavatsen tõesti pingutada selle nimel, et ka teised oleksid Euroopa prokuratuuri asutajate hulgas. teine positiivne areng on läbirääkimiste tulemus, mis puudutas neljandat rahapesudirektiivi, kus ka teie oluline poliitiline surve oli määrava tähtsusega ja loodan, et samasugune toetus jätkub ka nende teemade osas, mis on praegu arutluse all, mis puudutab konfiskeerimismääruseid koostööd kolmandate riikidega ning ka määrus nelikümmend viis kaks tuhat üks läbivaatamine, mis puudutab üksikisikute kaitset, kui me räägime kolm institutsioonide ja asutuste poolsete isikuandmete töötlemise puhul ning ka Eurojusti puhul. sellega tegelen ka ise ning homme käivitub siis esimene trialoog nendel teemadel. kõigepealt jagaksin ülevaadet selle kohta, mis on siis äh, üldise andmekaitsemääruse olukord. kahekümne viiendal mail peaksime jõudma järgmise verstapostini, mis puudutab siis äh, andmete kehtima hakkamist. vaatame, milline on olnud hetkeolukord ning vaatame, mida kõik osapooled peavad veel ellu viima, sõltumata sellest, kas tegemist on liikmesriikide andmekaitseasutuste või sidusrühmadega igal juhul kõik peavad selle aasta kahekümne viiendaks maiks valmis olema. komisjon suhtleb kõigiga, et tagada ühtne reeglite kohaldamine ja see on oluline muutus võrreldes praeguse olukorraga, kus meil on kakskümmend kaheksa erinevat lähenemist ning me peame tagama, et see ühtne seadus ühele mandrile põhimõte läheks ka käima. me oleme suunised välja töötanud üksikisikutele ja VKE-dele, et tõsta nende teadlikkust uute reeglite kohast ning ka kohaldamise ala kohta, mis puudutab siis maid kaks kakskümmend viis. lisaks on meil ka teadlikkuse tõstmise kampaania, et inimesed teaksid, mis on nende õigused, kuidas neid rakendada. me tervitame Euroopa Parlamendi võtmeisikute kaasatust selle olulise teema puhul, et tõsta teadlikkust ja pakkuda ka infot liikmesriikides. GDPR muutub mudeliks kogu maailmas ja paljud riigid üritavad seda jäljendada. mitmed riigid on huvi üles näidanud selles osas ning praegu suhtleme Jaapani ja Koreaga, kes on meie jaoks siis prioriteetriigid mis puudutab Jaapanit, siis oleme kokku leppinud teekaardi osas, et käsitleda erinevusi meie õigussüsteemides, see puudutab täiendavaid reegleid, mis peaksid siis need lõhed äh, lahendama. praegusel hetkel käsitleme sisu ja tehnilise lahenduse aspekte Jaapaniga. me tahame otsuse eelnõu lähikuudel vastu võtta, niisiis toimub tavapärane menetlus ja loomulikult hoiame Euroopa Parlamenti kursis äh, ka tehniliste briifingute kaudu. Korea puhul tõhustame kahepoolset tehnilist dialoogi ning Korea õigussüsteemi hindamine alles käib. me tahaksime nende kokkulepeteni jõuda ka selle aasta lõpuks nii Jaapan kui Korea on meie jaoks strateegilised partnerid ja eeskujud kogu riigi, piirkonnas, kui me räägime andmekaitsest. nüüd see uus andmekaitsepakett peaks olema kooskõlas tehniliste arengutega ja meil on vaja selliseid saavutusi ka kriminaalõiguse vallas ja seetõttu tuleb komisjon peabki välja piiriülese paketiga, mis puudutab tõendeid või tõendusmaterjale. üha rohkem on kasutusel e-tõendid ning äh, see puudutab nii laste pornograafiat, inimkaubandust, terrorismi, inimrööve. paljudel juhtudel on vaja kohest ligipääsu tõenditele ja hetkel lahendused ei toeta piiriüleseid e-tõendeid mõned riigid on iseseisvalt üritanud seda probleemi lahendada, aga meil on vaja üleüldist põhjalikku Euroopa Liidu lähenemist, mis võimaldaks asutustelt taodelda tõendeid teisest riigist, teise riigi teenusepakkujalt, võttes arvesse proportsionaalsust ja ka vastavaid reegleid. ettepanek koostatakse kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitsereeglite ning põhiõigusreeglitega. olen valmis seda ettepanekut ka siin käsitlema, kui komisjon selle on teinud ja paluksin teie toetust, et me saaksime seda käsitleda kiiresti ja jõuaksime kokkuleppele enne parlamendivalimisi samal ajal jälgin tähelepanelikult, millised on arengud Ameerika Ühendriikides, eriti võttes arvesse Cloud Acti eelnõud, pilvedokumenti, mis puudutab nii andmeid, aga ka Microsofti juhtumit. kahe nädala pärast lähen Ameerika Ühendriiki ja käsitlen seda teemat Ameerika Ühendriikide valitsuse, kodanikuühiskonna ja tööstuse esindajatega ning loodame jõuda lahenduseni, mis sobib kõigile, võttes arvesse rahvusvahelise õiguse sätteid, aga ka koostööd e-tõendite vallas. lisaks rõhutan Ameerika Ühendriikidele, kui oluline on, et Ühendriigid täidaksid kõiki oma võetud kohustusi Privacy Shield vallas kuigi teatud arenguid on saavutatud, on meil vaja astu-, on vaja, et Ameerika Ühendriigid astuksid veel täiendavaid samme, teie olete sellega väga hästi kursis ning seekord olen, võtan väga range seisukoha suheldes oma Ameerika kolleegidega. nüüd vaadates uusi komisjoni algatusi, ühte on juba käsitletud, tahaksin teile, teil nüüd viidata ka ebaseadusliku sisu puudutavat soovitust. seal võetakse üldine lähenemine igasuguse ebaseadusliku sisu osas, samas tunnistades erisusi ning erinevaid lahendusi, kui see on vajalik sellega sätestatakse läbipaistvuse suurendamiseks teatud tagatised, kuidas ettevõtted otsustavad, milline sisu on ebaseaduslik ning seal on võimalus ka kodanikel oma vastuväide esitada, kui nende arvates on õigusi rikutud. soovitus on tasakaalukas, ühelt poolt on võetud arvesse vajadus kehtestada tõhusaid meetmeid meet, takistada terroristlike materjalide avaldamist ja samal ajal tagades äh, vastavad vaja, vabadused ka veebis. see tekst kajastab ka seda, et eneseregulatsioon on osutunud tõhusaks, näiteks vihakõne puhul, mille on heaks kiitnud siis peamised IT-ettevõtted. paari sõnaga ka õigusriigi põhimõtete olukorrast. see on teema, mis on keskse tähtsusega ka teie komisjoni jaoks. ma tean, et te käsitlesite seda või käsitlete seda põhjalikult ka esimese asepresidendi härra Franz Timmermansiga järgmisel nädalal. nüüd on meil uus algatus, et tõhustada õigusriigi põhimõtete täitmist Euroopa Liidus. soovime nende täitmist suurendada ning edendada meie ühiseid Euroopa Liidu väärtusi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. see käivitub sügisel ning tugineb viimaste aastate kogemusele. lisaks võtame arvesse täiel määral Euroopa parlamendi tööd, muuhulgas ka kahekümne viiendal oktoobril kaks tuhat kuusteist vastu võetud otsust. lisaks koostöös Austria eesistumisega plaanime korraldada ka õigussüsteemide konverentsi, mis toimuks siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpus. kokkuvõtteks käsitleksin paari sõnaga ka seda, kui oluline on tähelepanu pöörata vähemuste olukorrale Euroopa Liidus, kuigi vähemuste osas Euroopa Liidul ei ole ainult pädevusi, siis komisjon jälgib tähelepanelikult, kas ja kuidas liikmesriigid täidavad kõiki vastavaid õigusakte, mis puudutab äh, võitlust rassismi ja ksenofoobiaga oleme abiks liikmesriikidele erinevatel viisidel, et nad saaksid kõiki reegleid korrektselt täita. meil on ka rikkumismenetlus, mis on käivitatud mitmete liikmesriikide vastu tulenevalt sellest, et Rooma lapsi on hariduses diskrimineeritud. sellel sügisel viime läbi äh, ka Rooma integratsioonistrateegia hindamise vaatame, kuidas seda dokumenti on ellu viidud, mis on olnud peamised väljakutsed ja saavutused ning lisaks annab see aimu, mis, milliseid tegevusi oleks Euroopa Liidu poolt vaja pärast aastat kaks tuhat kaheksateist. jätkame koostööd ka LGBT teemadega. teine tegevuskava, mis avaldati mõni päev tagasi, näitab, et enamik tegevusi, millega tuldi välja kaks tuhat viisteist, on juba ellu viidud, aga kättesaadavad andmed paraku näidavad, et äh, diskrimineerimine isiku seksuaalsuse või soolise identiteedi põhjal on jätkuvalt probleemiks ja mul on hea meel, et hiljuti rahastasime seitseteist uut projekti kahekümne ühes liikmesriigis koda-, kodanike ja võrdsuse programmi raames, mille eesmärk on toetada kodanikuühiskonna organisatsioone, rohujuuretasandi tegevusi, kus on seda toetust ju kõige rohkem vaja. nüüd olen valmis ära kuulama teid ja tahaksin teid tänada veel kord selle väga hinnalise töö eest ning ootan juba tihedat koostööd teiega justiits- ja kodanikuvabaduste valdkonnas, aitäh! ja suur aitäh, Vera, ka sulle selle töö eest. meil on tõesti väga hea koostöö. enne kui annan sõna koordinaatoritele, tahaksin tõstatada ühe teema, see puudutab e-tõendite kasutamist kohtuprotsessidel. Te juhtisite sellele tähelepanu Äh, sellega seondub äh, probleeme ja esimene on kõigepealt, äh, milline on see, sa ütlesid, et on viivitused, mis on selle viivituse põhjus? tegemist on õigusalase koostööga, nii et, et see on midagi, mis meile väga korda läheb ja Äh, tekivad suured probleemid, kui selle teemaga hakatakse tegelema siseturu raames. seda muret olen kuulnud ka kolleegidelt, nii et, et äkki annaksite meile natukene rohkem infot selle kohta, millal see ettepanek tuleb. ja nüüd läheme koordinaatorite juurde, proua Metsola. aitäh, esimees, aitäh, volinik, et te täna siia tulite ja aitäh suurepärase töö eest. me teame, et on väga palju olulisi teemasid, millega tuleb tegeleda äh, õiguse ja siseasjade vallas. aga praeguses otsustavas punktis äh, Euroopa Liidu arengus meie arvates ei ole ühtegi otsustavamat asja, kui hoolitseda selle eest, et demokraatia, õigusriik ja põhiõigused et on kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides kaitstud. möödunud aasta oktoobris äh, volinik, te pidasite kõne Soomes, kus te rõhutasite, et praegu on õige aeg teha midagi selleks, et õigusriigi mehhanisme tugevdada teil oli täiesti õigus, sest sellest ajast on olukord palju tõsisemaks muutunud. Maltas ja Slovakkias nüüd korruptsiooni vastu võitlevad ajakirjanikud on ähm, tapetud tegemist ei olnud üksikute mõrvadega, vaid oli, tegemist oli alatute rünnakutega meedia vastu, ajakirjandusvabaduse vastu ja ajakirjanikke rünnatakse ikka siis, kui institutsioonid seda lubavad ja mõnedes riikides on olukord niivõrd äh, halvenenud, et äh, jah, paberil näevad reformid küll äh, õiged välja, aga nende ellurakendamine on olematu või neid rakendatakse väga selektiivselt, nii et, et paberil näevad nad ühtemoodi välja, aga tegelikkuses on hoopis teistsugused ja see juhib tähelepanu probleemile, millega me siin Euroopas praegu silmitsi oleme ja millega me peame tegelema. tegemist ei ole ühe ainsa liikmesriigiga. aga on selgem kui kunagi varem, et meil on vaja äh, konkreetset ekspertide juhitud õigusriigi mehhanismi, mis allutaks automaatselt igal aastal kõik liikmesriigid samale järelevalvele jah, äh, õiguse ja korruptsiooni tulemustabelid aitavad äh, kaasa ja võivad olla selle süsteemi osa aga jätame poliitika inimeste vabaduse kaitsmise küsimusest kõrvale. minu küsimus on see, et kas komisjon on valmis andma lubadust sellise mehhanismi väljatöötamiseks, parlament palus seda juba aasta tagasi komisjonilt ja tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et meil on äh, Äh, eelarve kontrolli komisjoni ja libe komisjoni ühisdelegatsioon minemas Slovakkiasse, nii et, et aga nüüd proua Sipper. aitäh ja aitäh volinik Jurovale, et ta peatus niivõrd paljudel olulistel küsimustel, mis on tema haldusalas ja vaatame, kui paljudes punktides mina jõuan küsida. ma keskendun paarile asjale ja alustaksin õigusriigiga. aastaid on parlament nõudnud ja, ja kahjuks ei ole me väga selget vastust kunagi saanud, et kuidas me saaksime olukorda parandada. Roberta Metsola juba rääkis mõrvasest Slovakkias, aga minu arvates pikemas perspektiivis on ka Poolas toimuvad arengud murettekitavad ja ma ei näe, et nõukogu oleks äh, siiani äh, reageerinud äh, artikkel seitsme osas. see peaks olema sõprade vahel tavaline menetlus, mida kasutatakse hoiatamaks, et asjad lähevad vales suunas ja kui asi puudutab Ungarit, siis me tegelikult ametlikult ei ole saanud kunagi väljendada muret äh, mis äh, on näiteks seotud korruptsiooni ja Euroopa Liidu vahendite väärkasutamisega. kas on mingeid võimalusi olukorra parandamiseks, kas meie Euroopa Liidus vajame rohkem volitusi selleks, et saada kiiremat reageeringut ja vastust oma liikmesriikidelt? ja nüüd äh, teid ilmselt ei üllata, kui ma räägin nüüd Privacy Shieldist Äh, paljud äh, osapooled on äh, seda kaitsekilpi kritiseerinud, öelnud, et ähm, näiteks selle õigusvoliniku küsimus, ombudspersoni küsimus, artiklis kakskümmend üheksa öeldakse, et seda ei saa veel pidada tõhusaks vahendiks tribunali ees ja kahekümne viies mai on siin tähtajana paika pandud ja on öeldud, et nad võivad pöörduda ka liikmesriikide kohtutesse ja Euroopa kohtusse. milline on komisjoni seisukoht, kas komisjon on võtnud midagi ette olukorra parandamiseks ja kas te olete kindel, et seda kahekümne viienda maid kuupäeva äh, suudetakse järgida? Eh, nüüd veel e-privaatsus, eh, viisaseadus, eh, mis uue heakskiidu hiljuti sai ja suurendab USA luureasutuste järelevalvetegevust mitte Euroopa Liidu kodanike üle. kuidas on teie arvates lugu Privacy Shieldi legaalsusega ja siis veel broneeringu info kohta kaks lühikest küsimust kuidas mõjutab Euroopa Liidu Kanada arvamus Euroopa Liidu broneeringute äh, alaste, alaseid kokkuleppeid ja kui palju raha on juba kulutatud selle Euroopa Liidu broneeringu info peale ja veel üks küsimus, mina isiklikult näen liikmesriikides väga palju äh, lünki äh, andmekaitse äh, direktiivi ellurakendamisega. nii et, et kas te olete valmis alustama rikkumismenetlust nende liikmesriikide vastu, kes ei ole seda paketti ellu rakendanud? ja andmekaitse kohta on veel ka küsimus, mis seotub väikeettevõtetega võib-olla Äh, võiksite selles, äh, sellele ka vastata, et me peame hakkama varsti selles küsimuses hääletama ja meil oli ka rahvusparlamentidega kohtumine. ECR äh, proua Stevens ei ole, aga härra Kiirek, kes te soovite võtta fraktsiooni nimel sõna, jah? aitäh aitäh, volinik, et te tulite täna meie komisjoni koosolekule. alati on väga tore, kui me saame poliitikas kõnelda Euroopa Komisjoniga. mul on mõned küsimused, neist esimene puudutab komisjoni seisukohta otsedemokraatia osas. praegu korraldab Rumeenia referendumit või üritab korraldada referendumit, mis puudutab ähm, pere definitsiooni ja tahab seda definitsiooni ka riigi põhiseadusesse sisse panna. peaaegu miljon kodanikku Rumeenias palus sellist muudatust nüüd avaldavad äh, poliitikud äh, äh, Rumeenia valitsusele survet, nad tahavad referendumit peatada, nad ei taha, et see toimuks. mind huvitab ähm, komisjoni seisukoht, ma loomulikult saan aru, et te ei kavatse, te ei sekku, aga ma tahaksin teada, mida te arvate sellisest ähm, asjast, et inimesed soovivad muutusi, aga, aga, aga mis saab? minu teine küsimus, põhiõigused ja komisjoni lähenemine vanemate rollile laste kasvatamisel. me teame, et artikkel neliteist põhiõiguste hartas räägib ähm, vanema õigustest kui põhiõigusest. vanematel on äh, nii-öelda õigus kasvatada laps üles nii, nagu nad seda soovivad ja proua volinik, ähm, te juba juhtisite tähelepanu teatud ootustele, mis on seotud äh, näiteks äh, seksuaalvähemustega. mina tahaksin teada, mida te arvate lähenemisest perele kui niisugusele Äh, tehti ettepanek, et koolide õppekavadesse tuleks panna sisse see, mis on pere, kuidas äh, peret defineerida. Äh, ma mõistan, et tegemist on aruteluga, mille käigus kõik osapooled ei ole võrdselt esindatud, võib-olla siin on küsimus vähemuste õiguses. jaa, Alde nimel, Sofi, palun mul on väga hea meel, et on üha rohkem ja rohkem riike, kus eh, in-, inimesed leiavad, et valitsuse asi ei ole otsustada, kellega abiellutakse või kuidas lapsi kasvatatakse. ma tahaksin korrata seda küsimust, mida esitasid Birgit Sippel ja Roberta Metsola. see puudutab osi ka-, eh, seitse ja kaks, broneeringuinfo andmekaitsepakette ja üks küsimus Äh, mille kohta saatsin teile koos kolleegidega ka kirja, nimelt äh, USA valitsuse ettepaneku äh, luua selline riiklik keskus, kuhu tulevad kokku kõigi andmebaaside andmed ja need sisaldavad andmeid ka Euroopa Liidu kodanike kohta. see näiks olevat vastuolus kõigi nende kokkulepetega, mis meil USA-ga on ja need kokkulepped ei ole ise ka juriidiliselt eriti vettpidavad. ma jäin pisut hiljaks ja vabandan selle pärast. aga ma kuulsin, et te kavatsete olla väga otsusekindel kohtumisel USA-ga, see on väga hea uudis, sest mulle tundub, et viimase viieteistkümne aasta jooksul me ei ole selles vallas eriti sihikindlad olnud teine teema ja olen sellele teemale ka paar korda tähelepanu juhtinud, see hagemisfond, mille Euroopa Parlament on eelarvesse sisse kirjutanud ja ma tahaksin teada, milline on lugu selle ellurakendamisega, sellepärast et mul on, mul on jäänud selline mulje, et komisjoni talitused sellesse hagemisfondi eriti entusiastlikult ei suhtu ja üritavad seda nõrgestada ja mida, äh, üks küsimus veel, mis ei ole seotud Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni poliitikaga, vaid Euroopa Liidu usaldusväärsusega. Äh, komisjoni peetakse aluslepingute valvuriks iseäranis demokraatia ja õigusriigi küsimustes ja mulle tundub, et väga paljud äh, Euroopa Liidu kodanikud on hämmingus äh, komisjoni uue peasekretäri ametisse nimetamise osas. volinike kolleegium kiis selle heaks, ma, ma kuulsin, et tal on plaane mitte ainult omaenda tuleviku jaoks, vaid ka komisjoni õigustalituse jaoks ja ma kuulen kodanikelt, et kuidas ma saan usaldada Euroopa Liitu, Euroopa Liidu projekti, kui kõige võimsam institutsioon niimoodi käitub ma tahaksin tõesti aru saada, kuidas me saame olla usaldusväärsed, eh, kui komisjon mitte haldusorganina, vaid eh, volinike kolleegium eh, sellise kandidatuuri heaks kiitis. ma tahaksin teada, kuidas see juhtus või sellest aru saada. ja Kornelia Ernst kuuest, palun. aitäh jah, see on äh, tõesti väga suur töö, mille te olete ette võtnud ja millest on vaja rääkida. Äh, ja äh, ma toetan kolleege, et Euroopa Liidus on meil sellised suured lahkhelid, on osad riigid, mis on läinud ühes suunas, teised teises suunas, meil on tekkinud selline uus olukord ja ja sellega seoses on mul küsimus, äh, kuidas äh, me näiteks äh, saame selliste küsimustega toime tulla nagu privacy shield? mismoodi on selles valdkonnas asjad muutunud, mida me võime oodata? ja pessimism on juba väga suur, ma ei taha pilti veelgi süngemaks teha, aga sellele vaatamata Äh, me ei saa praegu olukorra, praeguse olukorraga äh, rahul olla ja siis andmekaitse äh, see peaks nüüd mais jõustuma ja see puudutab nii e-eraelu puutumist kui ka seda määrust Äh, me oleme kogenud ähm, ja vähemalt viimase teema kohta võin ma öelda, äh, nõukogu poolt valitseb siin täielik blokaad. Äh, andmekaitse küsimuses tahavad nad teatud osad lihtsalt kõrvale jätta, näiteks kuidas asi siis komisjonis läheb, teie ettepanek kõik ametid ja, ja organid, ka korrakaitseorganid äh, äh, äh, kaasata sellesse Euroopa Liidu andmekaitsesse ja, ja reeglitega hõivata. aga nõukogu ei ole sellega nõus ja seda teemat blokeerib ja hoolitseb selle eest, et neid ei saa õigeaegselt ellu rakendada ning loomulikult ähm, kasvab surve selle tulemusena veelgi. minu arvates on äh, praegu meil täielik usalduse kriis või katastroof üle parlamendi ja nõukogu vahel äh, see, et äh, siin mängitakse lihtsalt aja peale ja üritatakse Ehm, eh, ainult mõningates valdkondades eh, andmekaitset eh, nii-öelda ühtlustada, aga mitte õiguskaitse vallas. Te kõnelesite ka romide lastest ja diskrimineerimisest, sellest on saanud sage teema. ütlesite, et integratsioonistrateegia tuleb üle vaadata, see on minu arvates hea, aga küsimus on sellest, et kas sellest piisab Äh, kas äh, te olete täiendavaid äh, meetmeid nõudnud, sest romide diskrimineerimine on skandaalne ja see toimub peaaegu kõikides riikides ja see tekib küsimus, kas me ei peaks võtma ette täiendavaid samme, nii et, et kas teil on plaanis mingeid samme, mis on kohustuslikud ja ei ole ainult liikmesriikide suvast sõltuvad? aitäh ja proua Sargentini Roheliste nimel. Äh, suur aitäh, äh, ma tahaksin kõigepealt tänada volinikku äh, nende uute projektide eest, mis puudutavad seksuaalvähemusi, tore on näha, et Euroopa Komisjon toetab geid paraade liikmesriikides ja toetab kodanike ühiskonna võitlust viha puhangutega, nii et, et meil on jällegi võimalik rääkida äh, samasooliste abieludest erinevatest liikmesriikidest. Äh, meil on, meil on väga hea meel, et te selliseid ettepanekuid läbi surute. Äh, teine teema, mis on seotud diskrimineerimise vastase võitlusega, kus teil näiks olevaid probleeme, probleemid on nii parlamendis kui ka komisjonis. horisontaalne võrdse kohtlemise direktiiv, millest pole pärast kahe tuhande üheksandat aastat enam midagi kuulda olnud kas nõukogus äh, mingeid arenguid on, kas on midagi, mida komisjon ja parlament saaks siin ühiselt ära teha? veel üks küsimus, äh, ohvrite õiguste direktiiv ma mõistan, et ähm, äh, selle üle peeti juba läbirääkimisi aastal kaks tuhat üksteist, ametliku kuju sai see aastal kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat viisteist oleks pidanud kõigis liikmesriikides kehtima, nii see ei ole. ja ka teie olete selle pärast mures. kas te plaanite algatada rikkumismenetlused või on need juba algatatud ja sisu poolest, kuna parlament hetkel ka hindab asju kas teil ei ole ülevaadet sellest, kuidas liikmesriigid hoolitseks selle eest, et ei ole diskrimineerimist Äh, ohvrite vahel, kellel on dokumendid ja kellel ei ole paberit. niisiis ähm, näiteks äh, diskrimineerimine elamisloa alusel ei peaks ole lubatud olema, on kirjas artiklis üks. Äh, tema on mulle väga südamelähedane, ma tahaksin, et me selle asja hästi ellu rakendamine ja tahaksin teada, kas teil on rohkem infot selle kohta. tänan, et te avaldasite tunnustust rahapesuvastase direktiivi osas tehtud töö eest eesistumise, Eesti eesistumine ajal asjad läksid tõesti tohutult palju paremaks, aga endiselt on väga palju liikmesriike, kes ei ole seda neljandat direktiivi ellu rakendanud, te olete liikmesriikidele ka sellekohaseid kirju juba saatnud aga kas te äh, kavatsete ka kaugemale minna? ma tahaksin, et liikmesriigid tõesti hakkaksid tegutsema ja on kahetsusväärne, et paljud liikmesriigid, ka minu enda kodumaa Holland, ei ole seda veel teinud. ja meil algavad arutelud mitmeaastase finantsraamistiku üle ja ma tahaksin teada, kas me ei, kas komisjon teeb ettepanekuid tingimuslikkuse kohta mitmeaastase finantsraamistiku raames, näiteks õigusriigiga seoses väga palju Euroopa raha läheb riikidesse, kus on väga paindlik lähenemine õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste austamisele ja võib-olla oleks praegu aeg seda arutelu pidada, kas eh, selliseid ettepanekuid on lähitulevikus plaanis, aitäh. Anna-Maria Karatsa-Pilt, please. ja eh, proua Karatsa-Pilt, palun, aitäh. Eh, tervitan teid, volinik, ja tänan teid teie võitluse eest illegaalses eh, internetis sisu vastases võitluses eh, oluline osa on laste seksuaalse ärakasutamise vastane võitlus. Eh, nagu te seda olete suurepäraselt teinud, osalenud turvalisi internetipäevadel korraldades ja nii edasi ning ning äh, ma hindan kõrgelt ka tema, äh, teie äh, naiste õiguste võit-, eest võitluse eest eelmise täiskogu avas president Tajani jõulise sõnavõtuga naiste õiguste nimel ning parlament palus komisjoni käivitada dialoogi liikmesriikidega, kes ei ole veel eh, oma, kes ei ole veel seda eh, lepingut ratifitseerinud ning tean, et Bulgaaria eh, on ratifitseerimise külmutanud ja see tähendab seda ja kõik lihtsalt eh, sellepärast, et see konventsioon puudutab soolist vägivalda Eh, palun eh, eh, meenutage Bulgaaria eesistumisel, et see tuleks päevakorda võtta nende eesistumise ajal, tahaksin väljendada ka oma muret e-privaatsuse määruse teemadel, arutelud jätkuvad ja ma loodan, et komisjon teeb kõik endast oleneva, et and-, isikuandmete kaitse jätkub ilma, et piiratakse innovatsiooni, garanteeritakse äh, garanteerides sealjuures õiguskindlus ning välja töötades äh, selliseid õigusloomelisi ettepanekuid, mis ei kahjustaks digitaalset ühisturgu ning tahaksin teid tänada äh, selle eest, et te võitlete ka seksuaalvähemuste diskrimineerimise vastu. ma olen, leian, et on väga kurb, et äh, diskrimineerimisvastane direktiiv on pidurdunud nõukogus ja ma paluksin teie Ehm, äh, poolset igasugust toetust, et see, see teema seal edasi areneks. ja Kristiin järgmisena. suur aitäh teile, proua volinik, nagu äh, minu kaasraportöör äh, ka mina leian, et Euroopa Liit peab edasi viima Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise. tahaksin väga konkreetseid ja täpseid vastuseid äh, näiteks selle kohta, kas te võiksite öelda, mille, mida öeldi kahekümne kuuendal veebruaril eh, nõukogu töögrupis eh, selle kohta, see on äärmiselt keeruline teema ning eh, peaksime mõtlema selle peale, kuidas seda teemat edasi viia Euroopa Liidus, oleme palunud ka Euroopa Parlamendi õigusteenistuselt nõustamist, nad kinnitasid, et Euroopa Liit saab märkimisväärselt üldisema, laiemates valdkondades pädevuse säilitada, kui seda seni tehtud on. ning äh, nagu proua Koratsapild ütles, et Bulgaaria ei äh, soovi äh, Bulgaaria nimel Istanbuli konventsioonile alla kirjutada, kas me, on, on lootust edasiminekuks järgmise äh, kuue kuu jooksul, sest see on äärmiselt oluline küsimus, aitäh. aitäh, Cecil Kienge, palun. aitäh, volinik. möödunud nädalal võttis Euroopa Parlament vastu raporti põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus kaks tuhat kuusteist see võttes teadmiseks ka seda, et olukord on erinev liikmesriikides ning diskrimineerimistasand kasvab kahjuks paljudes liikmesriikides. eriti puudutab see teatud kategooria inimesi, näiteks immigrantid, roomad, pagulased, eelkõige Aafrika päritolu pagulased ning ähm, see pole muidugi üllatav, võttes arvesse, mm, kus näiteks äh, Itaalias äh, tulistati Kuut-Aafrika päritolu inimesi, üritati mõrvata võimalikult palju Aafrika päritolu isikuid ning äh, ja rünnatakse aina rohkem Aafrika päritolu inimesi, neid ei kaitsta õiguslikult äh, ja meil oleks vaja strateegiat kõigis liikmesriikides. meil oleks vaja Euroopa koordinaatorit afrofoobia vastases võitluses ning meil peaks olema võimalik võidelda ka islamofoobia ja homofoobia vastu, meil oleks Eh, ja lõpuks ma tahaksin eh, paluda eh, volinikult, et toetataks meie taotlust Euroopa Inimõiguste ja Demokraatia Fondi loomiseks, et meil oleks võimalik toetada üha rohkem kodanikuühiskonda, aitäh. palun, Anna, palun alltid är lika pålitlig och kommer hit och, och svarar på våra aitäh, suur aitäh, et olete valmis äh, siia tulema ja minu küsim-, meie küsimustele vastama. tahaksin äh, rääkida äh, horisontaalsest äh, direktiivist äh, ja mm, võrdsetest võimalustest. sellest on küll räägitud juba, tahaksin rääkida ka inimkaubanduse vastasest võitlusest, see peaks samuti olema osa äh, Ähm, äh, inimkaubanduse vastane võitlus peaks olema osa võrdsete võimaluste direktiivist. inimkaubandus äh, äh, muidugi on väga eritahuline. komisjon esitas endapoolse teatise inimkaubanduse kohta meie eh, strateegia koha pealt ei ole eh, komisjoniga nõus Euroopa Parlamendis. olukord eh, muutub pidevalt, ka muutub ka see, kuidas inimkauplejad tegutsevad. üritame praegu, kas komisjon üritab praegu strateegiat ümber mõelda ja lõpetuseks proua Jurova peaks nüüd vastama, aga teil on nüüd, kas teil on uus küsimus proua Metsula? Liivia jäi ähm, äh, äh, liiklusummikusse ja ta ei saa, jõua õigel ajal kohale. kuidas te hindate kahe tuhande kahekümnenda aasta roomade strateegiat? milliseid samme kavatsete astuda ja kuidas äh, kavatsete seda veelgi paremaks muuta pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat äh, Äh, ja kui palju on kulutatud pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat, milline on olukord pärast Lääne-Balkani riikide äh, ühinemist äh, ja nii edasi? kas te tahate veel küsida midagi, et see veel struktureeritum olema? vabandust, aga ma unustasin küsimuse ära meil oli palju äh, arutelusid äh, meil oli palju õiguslikke küsimusi. ja nüüd, kus see peaks rakendust leidma, hakkab nõukogu äh, korrigeerima. tahaks äh, teada, äh, mida komisjon sellest teab äh, Äh, ja milline teie seisukoht on? nõukogu. jah, kindlasti vastab nõukogu. siin on kindlasti hirmus palju küsimusi, aga palun vastake. suur aitäh. ma alati ütlen. aga ma üritan anda endast parima. kõigepealt küsisite õigusliku aluse kohta. nüüd, et ajastusest rääkida, peaksime arutama ettepanekut seitsmeteistkümnendal aprillil lükati edasi. siin on väga palju mitmeid valu, vastuolulisi aspekte, mida pidime lahendama. Te küsisite õigusliku aluse kohta. me Äh, arutame äh, artikli kaheksakümmend kaks õigusalasest äh, koostööst. teiseks tuleb tasakaalustada vajadust välja töötada üleeuroopaline vahend, mis aitaks piiriüleliste juhtumite puhul võimuesindajatel tõendeid saada ja äh, selleks on vaja selgelt defineeritud ähm, ulatust ja loomulikult tuleb täita ka proportsionaalsuse nõue. meil peaks äh, olema võimalik äh, kasutada olemasolevaid meetmeid ja vahendeid ning teiseks äh, ole, oleks vaja ka leida lahendusi juhtudeks, kui eh, näiteks eh, või eh, võimu esindajad esitavad ta infotaotluse näiteks interneti, veebiettevõttele ning küsimus on siis selles, millised taganemisteed neil jäävad meil peaks olema selline režiim, mis ulatub kaugemale üle Euroopa Liidu piiride ning arvan, et ma mainisin seda ka oma sissejuhatuses, arutan seda küsimust ka oma Ameerika kolleegidega, kuidas saavutada parimad lahendused, sest näeme, et praegustes tingimustes on äh, tõendeid võimalik kergesti edastada Ameerika Ühendriikidele, peame kindlalt äh, olema veendunud selles, et sellele, neile andmetele oleks võimalik ligi pääseda. ja peame suutma tegutseda tasakaalustatult, et äh, me äh, julgeolekuasutustega võimaldaks tegutseda, samas kaitsta inimeste eraelu üks puudutab IT-küsimust, loomulikult äh, selge, et äh, kohtunikud ja prokurörid soovivad sellist instrumenti, aga IT-ettevõtted soovivad äh, suuremat õiguskindlust ja tugevamaid reegleid, mis annavad neile selgema ülevaate sellest, kuidas teatud situatsioonis tegutseda, kui näiteks õiguskaitseüksused neilt äh, tõendeid paluvad. me üritame välja töötada kõik ettepanekud, et äh, me saaks edastada ka teie mured äh, põhiõiguste kaitse kohta ja samas ka ähm, tulevikus võimalikult esile kerkivate probleemide kohta ja kontrollide kohta, sest see on väga oluline õigusloomeline ettepanek, mis langeb Eh, kriminaalõiguse valdkonda, aga siin on endiselt väga palju küsimärke ning loodame, et suudame seda asja õigesti teha. loodame, et eh, oleme seda juba soovinud teha eh, Hollandi ees istumisest peale PNR, mille kohta esitas äh, küsimuse proua Sippel ja selle kohta on ka Euroopa Kohtu otsus olemas. on päevselge, et äh, komisjon peab ümber defineerima oma globaalset lähenemist PNR kokkulepete kohta, enne kui saame jätkata läbirääkimisi. Äh, räägime praegu näiteks Mehhiko juhtumist enne kui me hakkame arutama asju kolmandate riikidega, ma olen kindel, et teate, et Jaapan otsib läbirääkimisvõimalusi Euroopa Liiduga PNR küsimustes enne sealseid äh, olümpiamänge, nii et see on väga kuum teema. ning äh, üritame koostööd teha PNR andmete edastamisega kolmandatesse riikidesse ning rõhutame ka vajadust äh, meie kodanike julgeoleku ja turvalisuse äh, suurendamiseks, äh, kaitstes kõrgetasemelised isikuandmeid. ma arvan, et selge on see, et et teisi lepinguid eh, tuleb veel arutada, tuleb vaadata veel üle ka kokkulepe Kanadaga ja liikmesriikide kohustus eh, rakendada neid kokkuleppeid kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta mais. Eh, tegemist on väga tehnilise teemaga, aga arvan, et hea esitada samu küsimusi kolleegidelt, sest see on nende pädevusvaldkonnas. mis puudutab Privacy Shieldi, eh, siis kõik see, mis puudutab eh, eraelu kaitset, eh, siis ma ütlesin, et ma olen väga karm seekord. aga ma olin seda ka eelmine kord. ja arvan, et võib öelda, et ma sain aru, millised raskused tekkisid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, aga ma korduvalt olen öelnud, et et äh, eraelu kaitse võtab aluseks ka usalduse ja siis veel äh, Eh, väga pika nimekirja kohustusi eh, nõukogu poolt ja komisjoni poolt, eh, aga ka Ameerika valitsuse poolt. meie sel-, soovitused on väga selged, nagu ka ka töögrupi kakskümmend üheksa poolt, mina lähen Ameerika Ühendriikidesse pöördudes äh, kõige ole, ole, oluliste organisatsioonide poole, et tähtajast kinni peetakse ja rõhutan seda, et äh, vahepeal on Ameerika Ühendriigid meie soovitusi rakendanud näiteks äh, sertifitseerimisprotsessi parandamiseks äh, ja soovime selget et toimivad äh, ombudsmani ametid, ametikohta, mille pakkus välja Ameerika pool, et see oleks selline sõltumatu äh, amet, mis tegeleks eurooplaste kaebustega, neutraalne amet, mis äh, tegeleb eurooplaste kaeglust, kaebustega, kui neile tundub, et nende isikuandmetele on illegaalselt ligipääsetud. ja me peame eh, lootma, et selline inimene ametisse varsti pannakse ning teen kindlasti selgeks selle, et see on meie vankumatu nõue kui ma olin Ameerika Ühendriikides eh, eelmise aasta märtsis, siis eh, kuulsin ühe kõrge ametniku käest, et eh, eraelu kaitse ei ole prioriteetne teema neil. ja ma ütlesin, et sellest peab saama prioriteet, vastasel korral me kogu süsteemi paneme kinni. see ei toimi enam, loodetavasti on arusaam paranenud nende poolt, kui ma kohtun ettevõtjate esindajatega, eurooplaste poolt samuti, eh, siis nad rõhutavad vajadust sellise õiguslahenduse järele, aga ma pean ütlema, minu kannatus hakkab otsa saama, nii et eh, olen väga selge sõnastanud oma seisukohti, teen seda uuesti, kui lähen Washingtoni ma tahaksin täpselt teada, mis äh, sai seitsesada äh, kahest, millised äh, tagajärjed on uuel Ameerika õigussüsteemil. palun põhjalikku äh, analüüsi, õiguslikku analüüsi ja kuulan ära ka Ameerika Ühendriikide kodanikuorganisatsioonide esindajad, ma kohtun nendega alati Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ma arvan, et äh, peame äh, enda seisukohti väljendama väga selgelt. mis puudutab õigusriiki õigusriigi valguses peame reegleid karmistama ja me peame ka täpsemalt ütlema, mida me mõtleme õigusriigi põhimõtete all. see on demokraatia nurgakivi ning äh, demokraatlik riik peab olema, põhinema nendel põhimõtetel. minu üllatuseks on meil palju inimesi, ka ametnikke, kes on veendunud, et kui valimised võidetakse, siis äh, võitja võidab kõik, aga tegelikult see nii ei ole. õigusriigi põhimõtted väljendavad selgesti, et jõudude tasakaal peab olema riigis paigas ning seda ei saa poliitil-, sellesse ei saa poliitilised jõud sekkuda. loomulikult erinevates riikides on erinevaid süsteeme kui ma arutasin seda nende riikide esindajatega, kus me jälgime arenguid äh, tähelepanelikumalt, on nende väide alati, et on erinevaid riigisüsteeme, mõnes riigis ei ole põhiseaduskohust ja nii edasi. jah, tõepoolest, meil on kakskümmend kaheksa unikaalset süsteemi, aga kõik need süsteemid peavad tuginema õigusriigi põhimõtetele ja seda me mõtleme äh, selle all, kui me räägime, et me peame mõisted paika saama, ehk mis on õigusriigi põhimõtted ja mis peaks olema need viisid, kuidas me andmeid käsitleme, mis on see põhjalikum monitooring ning äh, me võtame arvesse ka teie ettepanekuid, millega te resolutsioonis välja tulite, sest seal on väga palju häid mõtteid ja edasiliikumisvõimalusi. ma arvan, et me peamegi seda tegema, et tagada õiguskindlus Euroopa Liidus. see on tihedalt seotud ka sellega, mille kohta küsis proua Sargentini õigusriigi põhimõtete ja MFF-i tuleviku kohta kui ma tulin välja selle mõttega, siis mõnedes liikmesriikides tekkis palju paanikat, sest äh, leiti, et see on ainult mõningate riikide jaoks piits, aga ei, see puudutab äh, kõiki riike horisontaalsest rahastust, äh, sõltumata liikmesriigist ja me peame täpselt paika panema, kuidas me mõistame õigusriigi põhimõtted, mis on äh, need põhimõtted, kuidas see toimib ja me vaatame seda kompaktselt ning selleks on vajalik sõltumatu kohtuvõim ning peab olema ka liikmesriikides teatud kontrollimeetmed. ehk siis tuleme välja mõistega ja paneme paika ka mõningad täpsustused. me peame olema nii konkreetsed kui võimalik, et hajutada kahtlusi, et äh, tulevikus võiks toimuda mingi juhuslik otsustamine, et äh, mingi liikmesriik meile ei meeldi ja siis see riik ka raha ei saa. ma ei taha, et kunagi selliseid kahtlusi võiks tekkida, aga me peame midagi ette võtma seoses selle tingimuslikkusega ja ma olen veendunud, et äh, peaksime tegelikult reegleid lihtsustama ja peaksime jääma kindlaks nende suurte asjade ju osas, mis on olulised ja nagu ma ütlesin, see hõlmab ka õigusriigi põhimõtteid. mida siis järgmiseks? nüüd äh, rahastusküsimused ja ka see Slovakkia küsimus, kui tõendatakse, et Euroopa Liidu raha või korruptsioon ja pettused äh, on selle kohutava tragöödia taga, siis tegutseme kiiresti, et ja meil on veel alust, et kiiresti luua ja tööle saada Euroopa prokuratuur, et meil oleks eraldiseisev üksus, mis tegeleb finantskuritegudega Euroopa Liidus ja ka tõukefondide korruptsiooni teemaga ma olen veendunud, et me oleme siin õigel teel ja kutsun üles teisi liikmesriike. meil on jätkuvalt äh, puudu Rootsi, Malta, Poola ja Ungari. Holland on meil praegu jutumärkidega, sest loodetavasti Holland peagi liitub ja eriti nendes liikmesriikides, kus eeldatakse, et äh, ühtekuuluvusfondi kaudu tuleb äh, suuri rahasummasid, mida saab kulutada, ma räägin siin Poolast ja Ungarist eelkõige, nemad peaksid tõesti kaaluma Euroopa prokuratuuriga liitumist, sest see peaks olema meie ühine eesmärk võidelda korruptsiooni ja pettuste vastu, kui me räägime Euroopa Liidu rahast. see ei puuduta ainult raha, see puudutab ju maksumaksjate usaldust ja vaatame, kas see Slovakkia juhtum areneb edasi. ja ma tõesti soovin ja väga loodan, et selle kohutava mõrva sooritajad saadakse kinni ja neid karistatakse peagi. aga siin on meile kõigile üks õppetund. me peame Euroopa prokuratuuri looma, me peame sätestama õigusriigi põhimõtted ja vaatama, kuidas Euroopa raha kasutatakse, oluline on ka sõlt-, sõltumatute isikute kaitse, sealhulgas ajakirjanike kaitse ja nüüd ähm, tegeleme ka rikkumistest teavitajate kaitse parandamisega ning äh, see peaks parandama ausate inimeste võimalusi, kui nad näevad, et toimuvad mingid rikkumised, nad saavad sellest äh, paremini teada anda ja nende kaitse on tagatud. ma arvan, et see on väga tähtis. nüüd prokuratuuri kohta eraldi küsimusi ei olnud. Lähme, lähen edasi siis üldise andmekaitse määruse juurde. mai tähtaeg läheneb kiiresti nüüd on meil kolm valdkonda, millega tegeleme. kõigepealt üritame koordineerida liikmesriikide tööd seotud õigusaktidega. määrus kohaldub otse, aga on väga palju seotud õigusakte liikmesriikides, mis vajavad kaasajastamist. ja olulised on just üksikasjad see on ju meie unistus olnud, et meil oleksid ühtsed reeglid. teatud erandeid on seal ka, erandid on seal võimalikud. komisjon jälgib arenguid liikmesriikides tähelepanelikult, teeme liikmesriikidega koostööd, et ei kaugenetaks äh, määruse vaimust. praegu on ainult kaks liikmesriiki, kes mis on õigus selle määruse heaks kiitnud, see on Austria ja Saksamaa, teiste liikmesriikide puhul on tegemist, asjad on lõppfaasis ja mõnede liikmesriikide puhul tõenäoliselt ei jõuta õigusakte õigel hetkel heaks kiita, seega määrus hakkab otse kehtima, ilma et vastav siseriiklik õigus kehtiks kuigi see peaks just võimaldama erisusi liikmesriigiti, mis puudutab just avalikku sektorit. see on üks töövaldkond, teine puudutab tööd ettevõtetega, VKE-dega. paljud ettevõtted on nüüd väga hirmul nende uute reeglite osas. paljud need kartused on alusetud, sellepärast et eh, oluline on ka ohuhinnang, mil määral eh, need üldised andmekaitsereeglid neile kohalduvad, aga ma arvan, et nad on paremaid selgitusi väärt, paremat nõustamist, eh, ajakohast infot ja see on liikmesriigi andmekaitseasutuste töö. komisjon pingutab kõvasti, ma saan iga päev kümneid kirju selle kohta, kuidas oma ettevõttes äh, üldist andmekaitse määrusust kohaldada, aga ma vastan kõigile, kuigi see ei ole tegelikult minu töö. sageli ma ei ole võib-olla piisavalt täpne, sellepärast et üldine andmekaitse määrus, seda tuleb vaadata kooskõlas siseriikliku õigusega. aga oleme koostanud vastavad suunised investeerime rohkem raha ka teadlikkuse tõstmisesse eh, ettevõtete hulgas ning ma usun, et eh, selle aasta jooksul me oma eesmärgid ka saavutame ja nagu ma ütlesin, siin on ka andmekaitseasutustel oma roll täita, et eh, ettevõtteid nõustada, kuidas olla hästi ettevalmistunud. kolmandaks töötame ka kodanike suunal üldine andmekaitsemäärus on üsna mahukas dokument ja sellel on suur mõju ärimaailmale, aga ka riigisektorile ja kui kodanikud ei kasuta oma õigusi, mille nad said andmekaitsemääruse kaudu, on see kõik asjata ja seetõttu tahame teadlikkust tõsta, käivitada vastava kampaania ja teha seda koostöös liikmesriikide andmekaitseasutuste ja ettevõtetega, kes on valmis koostööd tegema, sest ma olen veendunud, et äh, ettevõtted ise peaksid teavitama oma kliente, et nad austavad uusi reegleid, sest ma olen ettevõtetelt tuhandeid kordi kuulnud, et kuidas parandada eraelu kaitset, see tähendab ka ju, et kliendid usaldavad neid rohkem. see on nüüd konkurentsieelis. ma usun, et ka eurooplased peagi mõistavad, miks me sellise õigusaktiga välja tulime. nüüd Istanbuli konventsiooni olukord on tõesti nukker tegemist on praktilise kasuliku õigusaktiga, mis on hästi suunatud äh, vägivallajuhtumite puhul, mis on suunatud naiste ja laste vastu, mitte ainult tra-, nii-öelda traditsioonilised vägivallaviisid. jah, tõesti, võib-olla kõikide traditsioonidega ei peaks Euroopas edasi minema, see hõlmab ka sunniabielusid, suguelundite lõikusi ja nii edasi, erinevad tegevused, millel ei tohiks olla mingit kohta kahekümne esimesel sajandil Euroopas ja seetõttu Euroopa ise liitus Istanbuli konventsiooniga ja ma tahaksin teid tänada, tahaks tänada Euroopa Parlamenti, kes seda nii jõuliselt toetas, eriti tahaksin tänada selle väga keerulise nimega kolleegi. tal on Bonnefoy, kui ma nüüd ei eksi, ja praegu ratsa pilti tehtud pingutuste eest. milline on siis praegune olukord? seitseteist liikmesriiki on selle juba ratifitseerinud, mõned alles ootavad, mõnedes liikmesriikides käivad väga keerulised arutelud, näiteks Bulgaaria. ma ei taha siin kedagi häbiposti tuua, aga Bulgaaria on eesistujariik, seega see on hea näide. ma jälgin arutelu Bulgaarias ja ma juba näen, et see pealkiri Istanbuli konventsioon tekitab sellise negatiivse vihase reaktsiooni ja tõlkega on probleeme. teksti on tõlgendatud niimoodi, et konventsioon tahab äh, välja tuua või sisse viia kolmanda soo. see ei ole ainult bulgaaria keele probleem. ma räägin ka keeltest, kus Äh, ehk siis äh, on esile kerkinud erinevad probleemid. mina ei eeldanud selliseid probleeme ja lisaks on väga tugev tunne teatud ringkondades, olulistes ringkondades, et Istanbuli konventsioon võiks hävitada traditsioonilise peremudeli ja siin ma pean ise paremini selgitama, et mida me tahame saavutada Istanbuli konventsiooniga ja kõige muuga, mida me teeme. me tahame kaotada vägivalla naiste ja laste vastu, koduvägivalla, mis on kõikides liikmesriikides jätkuvalt väga levinud ja on vaja, et see konventsioon ratifitseeritaks. mõned liikmesriigid, hiljuti Slovakkia, tahavad eh, liikuda edasi nii, et nad ei ratifitseeri konventsiooni, vaid eh, võtavad kasutusele mõned aspektid ja viivad need sisse siis kriminaalõigusesse. mina jätkuvalt usun ja teen endast kõik, et veenda neid ratifitseerima. see teine parim lahendus, minule see tegelikult ei meeldi, aga ma tahtsin teiega lihtsalt jagada äh, et mõningad liikmesriigid üritavad leida mõningaid lahendusi, millega ma küll nõus ei ole, aga see on liikmesriigi otsustada. nüüd äh, romide küsimus. veel üks kurb lugu tõepoolest meil on Euroopa Liidu strateegia, liikmesriikide strateegiad, miljonid dokumendid, aga tulemusi ei ole. ja seetõttu tahan ma läbi viia selle strateegia hindamise Euroopa tasandil, ma kohtusin hindajatega ja ma küsisin neilt, palusin, et nad tõesti annaksid adekvaatse ülevaate, et nad hindaksid, mis toimib, mis mitte. ma toon näite riikide kohta, kus on käivitunud rikkumismenetlused seoses äh, romi laste haridusega ja alustuseks pean ütlema, et loomulikult rikkumismenetlusega läheme edasi, aga ma eelistaksin näha koha peal tulemusi ja see ei puuduta ainult vastavaid eh, õigussätteid, meil on vaja tegelikke muudatusi. kui ma analüüsisin olukorda ühes nendest kolmes liikmesriigist ja kui ma suhtlesin õpetajatega koolides, vanematega, poliitikutega, aktivistidega, siis sai selgeks, et haridus üksi probleemi ei lahenda hea, et on koolide õigusakt, mis välistab diskrimineerimise, aga meil on vaja teha tihedamat koostööd perekondadega. me peame võitlema vaesuse vastu, töötuse vastu ning ka eraldatuse vastu, mitte ainult hariduses. see puudutab kõik kõiki olulisi osapooli vastavas liikmesriigis ja mulle see holistiline lähenemine, see mulle ei meeldi, sest see on tõesti klišee, aga siin on meil seda väga vaja. ma külastan kõiki riike, kus meil on probleeme Rooma strateegia elluviimisega selle aasta jooksul, sest ma tahan nendest probleemidest aru saada ja siis me kujundame oma strateegia ümber, et seal oleksid asjad, mis toimiksid ja sellel on ka väga praktiline külg, miks me seda praegu teeme, sest peagi teeme juttu konkreetsetest prioriteetidest uues finantsraamistikus ja me ei tohi korrata vanu vigu, määrata raha, mis ei aita mitte kedagi. me peame selle raha paremini suunama nii palju siis romidest. nüüd diskrimineerimine ja, ja, ja kõik need teised teemad, ma arvan, et me anname endast parima komisjonis, et selgelt välja öelda, et diskrimineerimist me ei salli Euroopa Liidus, meil on selle kohta ka õigusaktid meil on raamotsus rassismi ja ksenofoobia osas, mida peavad ellu viima kõik liikmesriigid, meil on mitmed diskreem-, diskrimineerimise vastased meetmed, vastavad õigusaktid, võrdse kohtlemise direktiiv tuleb heaks kiita ja te küsisite ka selle direktiivi kohta, milline on siis praegune olukord? see on nõukogus jõudnud tupikusse ja ma tahaksin äh, suhelda kevadel ministritega sel teemal ja ma eeldan, et taaskord öeldakse, et äh, see kujuneb väga kulukaks. ja ma tahan äh, täpsustada neid äh, finantsarve, sellepärast et dokument pärineb ju aastast kaks tuhat kaheksa ja meil on vastav mõjuanalüüs. ja siis tõesti, see läheb midagi maksma, aga see kasu, mis me saame, on selline ja selline, seega ma tahan tõesti sel aastal selle teemaga tegeleda, te kõik teate, milline oli see esialgne aru, arutelu nõukogus ja ma olen valmis selle juurde tagasi tulema aasta teises pooles me kõik teame, et tõhustatud koostöövõimalus on olemas, aga minu arvates see ei ole e, võimalus. me ei saa valida või kaasata ainult mõningaid liikmesriike. ma ei ole vastanud härra Jureki küsimusele. tõepoolest, otsedemokraatia, siin ma väljendan oma isiklikku seisukohta mul ei ole midagi otse demokraatia ja referendumi vastu, aga alati on oluline, millised on need äh, lähtetingimused ja minu seisukoht on, et me peaksime võtma õppust ka Brexitist, sest me näeme, kui lihtne on äh, inimesi aju pesta ja võltsuudistega inimesi mõjutada ja me peame kaaluma kõik kõiki referendumi tagajärgi, aga see on liikmesriikide otsustada ja nemad peavad võtma ka vastutustundlikke otsuseid vastu. nüüd pereküsimuste teema, see on liikmesriigi pädevuses. seega ma ei hakka siin mingit ametlikku seisukohta praegu väljendama. nüüd peasekretäri ametisse määramine, aitäh selle küsimuse eest, seda ma ei oodanud, aga see oli Sofi infolt, mul on alati väga head küsimused. ma pean ütlema, et mina ei ole kodanikelt saanud ühtegi küsimust, nad on harjunud mulle kirjutama vaesuse teemadel, kriminaal küsimuste vallas, aga nüüd ma ei ole saanud ühtegi küsimust seega volinike kolleegium toetas seda ettepanekut ja nii oli, selle kohta ma ei saagi midagi rohkem öelda, aga nagu te näete, ma ikkagi käsitlesin seda küsimust paari sõnaga. kas midagi jäi kahe silma vahele? andmekaitse Euroopa Liidu institutsioonides komisjon tõesti üritab siit tupikust välja jõuda, me näeme vajadust, et see hakkaks kehtima, arvestades, et üldine andmekaitsemäärus hakkab mais kehtima. me oleme välja pakkunud äh, toimivaid lahendusi õiguskaitseasutustele ja ma loodan, et äh, teeme oma parima, et see jälle tööle läheks. kas midagi jäi veel käsitlemata? ja see on seotud ka e-andmekaitsega või eraõiguse kaitsega, me siin kä-, käivitame uuesti kolmepoolsed läbirääkimised. proua Jourova. Equal treatment direct- võrdse kohtlemise direktiiv, ma just ütlesin, et äh, ma tegelen sellega selle aasta jooksul. arutelud äh, liikmesriikidega äh, puudutavad olukorra reaalsust, seisukohta, seisukohad ei ole viimasest arutelust saadik muutunud, ma üritan praegu rõhutada just neid makromajanduslikke näitajaid, kõiki kulusid ja tulusid hinnata ning tahan selle teema juurde tagasi tulla selle aasta sügisel ja ma tõesti loodan, et tõhustatud koostöö ei saa olema lahenduseks, aga see on alternatiiv. aga viimane kord kuulsin ministritelt, et tegu on põhimõttelise asjaga ja me kõik peame olema ühte meelt üks teema seoses võrdse kohtlemise direktiiviga on see, et liikmesriikidesse kuulub ja ühe konkreetse ministeeriumi pädevusse, aga vaja on ka teiste ministeeriumite koostööd, see on horisontaalne teema ja see muudab asja mõnedes liikmesriikides keerulisemaks. inimkaubandus, selle kohta mul infot ei ole. ma võin teiega hiljem küsi-, äh, äh, ühendust võtta, kui ma saan rohkem infot, et sellele küsimusele vastata. Äh, suur aitäh, volinik, see oli maratonettekanne. aitäh, aitäh ka kolleegidele väga põhjalike küsimuste eest. ma tean, et see arutelu ei olnud üksnes struktureeritud, vaid see oli ka väga süvitsi minev. niisiis jah Äh, paari kuu pärast äh, tulete siis äh, meie juurde tagasi rääkima sellest e-tõendite asjast. jah, lugupeetud esimees, tahaksin teid tänada nende küsimuste eest ja jään ootama tulevast koostööd kõikides nendes asjades, mida me arutasime ja ka mõnedes uutes asjades. aitäh, aitäh selle töö eest, mida te teete. aitäh, kolleegid, me oleme oma päevakorraga peaaegu Äh, ühele poole jõudnud, sest viimane päevakorrapunkt on edasi lükatud ja nüüd siis äh, pool kuus pidi algama meil koordinaatorite koosolek, nii et, et läheme siis kohe sellega edasi. Colleagues, um, we're going to go straight to the coordinators meeting, but if you if you're not um, in the coordinators meeting, if you could leave